So, good morning, ladies and tere hommikust kõigile, daamid ja härrad. tere tulemast meie komisjoni koosolekule. võiksite viimaks ometi ka istet võtta. paluksin, et kõik nõunikud jätaksid saadikud rahule alustame päevakorrapunktiga number üks, milleks on päevakorra kinnitamine. number üheksa, usu ja veendumusvabaduse edendamist kolmandates riikides käsitlevad Euroopa Liidu suunised ning Euroopa Liidu erisaadiku asjaomased volitused lükatakse edasi raportööri palvel mõnele järgmisele koosolekule, selleks et oleks rohkem aega raportit äh, välja töötada ja kui rohkem kommentaare ei ole, siis on päevakord heaks kiidetud selle ühe muudatusega. edasi päevakorrapunkt number kaks, juhataja teadaandeid mul ei ole, number kolm, meil on vaja kinnitada protokollid kümnenda 10 juuli kolmanda septembri ja kahekümne seitsmenda septembri koosolekutelt, kui kommentaare ei ole käesoleva käesoleku lõppu, koosoleku lõpuks, siis on protokollid kinnitatud. nüüd me jõuame edasi hääletuse juurde. nagu te teate, siis on tegemist pika hääletamisega täna. nii et äh, hakakem kohe pihta. esimene päevakorrapunkt, mis hääletusele tuleb, on ühise välis- ja julgeolekupoliitika rakendamise aastaaruanne. raportöör on teinud suurepärast tööd ja lausa nii suurepärane, et ma pean, ei peagi talle sõna andma, nii et hakkame kohe hääletama kompromiss kümme, kes on poolt? vastu, erapooletuid heaks kiidetud, edasi kompromiss üksteist, poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud, kompromiss kaksteist poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud, kompromiss kolmteist poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud, kompromiss neliteist poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud, kompromiss viisteist poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud. kompromiss kuusteist poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud. sada viiskümmend seitse Borghezio poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud. kompromiss seitseteist poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud. sada kuuskümmend kaheksa Charles Stanhock poolt, vastu, erapooletuid. kontrollime üle. hääletus on alanud. Hey, why does it work? miks ei tööta? So 52 out of 52, the vote is closed. 52 24, 28 vastu kaks tagasi lükatud. sada kuuskümmend üheksa Lösing poolt vastu, erapooletuid tagasi lükatud, kompromiss kaheksateist poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud, kompromiss üheksateist poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud, kompromiss kakskümmend poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud, kakskümmend üks poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud, kakskümmend kaks poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud, kakskümmend kolm poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud, kakskümmend neli poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud, kakskümmend viis poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud kakskümmend kuus poolt, vastu erapooletuid heaks kiidetud, kakskümmend seitse poolt, vastu erapooletuid heaks kiidetud. nüüd, kui see on heaks kiidetud, siis tuleb suuline muudatusettepanek härra Postinaru. kõigepealt, härra esimees, ka võite selgitada, kui palju on vaja selleks, et äh, vastu olla? neli, jah, selge. suuline muudatusettepanek, mis tuleneb viimastest katsetest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 is not in any part see ei ole, kuskil siin raportis ei mainita Jeemenit, aga praegu on tegemist kõige hullema humanitaarkriisiga üldse. suur aitäh selle suulise muudatusettepaneku eest. neli kolleegi on vaja, kes äh, on selle vastu, nii palju neid on, kuus, jah? no Vera, uh, it's necessary. see on lihtsalt vajalik, nii on. hästi, lähme siis edasi. So we now go to compromise twenty eight edasi kompromiss kakskümmend kaheksa poolt, vastu erapooletuid heaks kiidetud, kakskümmend üheksa poolt, vastu erapooletuid heaks kiidetud, kolmkümmend poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud. kolmkümmend üks poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud. kolmkümmend kaks poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud. kolmkümmend kolm poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud. kolmkümmend neli poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud kompromissi üks poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud, kompromiss kaks poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud. number kuusteist, Schaffhauser poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, seitseteist poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, kaksteist poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud. kompromiss kolm poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud, kompromiss neli poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud, kompromiss viis poolt vastu erapooletud heaks kiidetud, kompromiss kuus poolt, vastu erapooletud heaks kiidetud, kolmkümmend, kompromiss seitse poolt, vastu erapooletuid heaks kiidetud, kompromiss kaheksa poolt, vastu erapooletuid heaks kiidetud, kompromiss üheksa poolt, vastu erapooletuid heaks kiidetud, kuuskümmend kolm poolt, vastu erapooletuid heaks kiidetud. edasi number üks poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud, kaks poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud, kolm poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, viis poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud, neli langeb ära, kuus poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, elektrooniline hääletus muudetud kujul, terve raport, hääletus on alanud hääletus on lõppenud. kolmkümmend kaheksa poolt, seitse vastu, üksteist erapooletut. proua Lösing, palun. Uh, me esitasime ka vähemuse raporti ja saatsime selle juba sekretäriaadile ka. suur tänu, seda ma teilt eeldasingi. So, bye, Julian. Tschüss. We come to amendment number edasi, muudatusettepanek number viis, mis puudutab inimõigusalased mureküsimused julgeoleku ja militaarvaldkonna eraettevõtjate tegevuses, mis mõjutab kolmandaid riiki, riike. härra Karski, kas te soovite sõna? E, e, suur aitäh. suur tänu, härra esimees tegemist on olulise raporti ettepanekuga, mis puudutab just ÜRO-d. tegemist on sellise olukorraga, kus militaarvaldkonna ereettevõt-, eraettevõtjad tegutsevad riikide nimel või eraettevõtjate huvides ja teevad seda rahvusvahelisel areenil ja ei otsita kuskilt äh, vastutavaid äh, isikuid. nii et äh, põhimõtteliselt on väga keeruline siis nõuda mingisugust aruandluskohustust näiteks nende operatsioonide käigus toime pandud inimõiguste rikkumiste osas, nii et tegemist on äh, selliste juhtumitega, mis, mida on järjest rohkem ja need ei ole mitte sellised äh, suvalised, vaid täiesti organiseeritult leidu, leiavad need aset. tegemist on ähm, ettevõtetega, kes korraldavad sõjalisi operatsioone, kasutades äh, raske relvastust, nii et äh, meil on vaja lii-, meil on vaja siis rangemaid instrumente ja tegelikult puudutab see seda tüüpi operatsioone põhiliselt Euroopa Liidust väljaspoolt. see on raport, mis on äh, TROA komisjonist. nii et me räägime siis nende julgeoleku militaarvaldkonna et, eraettevõtjate tegevuse piiramisest kolmandate riikide pinnal. suur aitäh, et äh, minuga koostööd tegi meil on ka siin mõningad kompromissettepanekud, et arvestada teiste arvamustega, nii et palun teil toetada seda raportit. nüüd me teame, millest raport räägib ja kui rohkem kommentaare ei ole, siis lähmegi edasi. kompromiss kaheksa poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud. sada kolmkümmend kuus poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud sada kolmkümmend seitse poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud. kompromiss üheksa poolt, vastu, erapooletuid. kontrollime üle. kompromiss üheksa, hääletus on alanud. Why is this machine not working? The vote is closed. suur aitäh, see on heaks kiidetud edasi sada nelikümmend viis poolt, vastu, erapooletuid. kontrollime üle, hääletus on alanud. hääletus on endiselt alanud. see on nüüd lõppenud ja tagasi lükatud sada viiskümmend poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, sada nelikümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud, sada nelikümmend üheksa poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud või kontrollime siis üle, sada nelikümmend üheksa hääletus on alanud. The vote is closed hääletus on lõppenud, heaks kiidetud. sada viiskümmend üks poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, sada viiskümmend kaks poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud. sada viiskümmend kaheksa, seda me ei hääleta, edasi kompromiss kümme poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud, kompromiss üksteist poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud, sada kuuskümmend viis poolt, vastu, erapooletuid kontrollime üle, sada kuuskümmend viis, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud, tagasi lükatud. sada kuuskümmend kuus eraldi osades, esimene osa poolt, vastu erapooletuid heaks kiidetud, teine osa poolt, vastu, erapooletuid. kontrollime üle, teise osa hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. ja see on väikese häälteenamusega tagasi lükatud, sada kuuskümmend seitse poolt, vastu, erapooletuid. kontrollime üle, sada kuuskümmend seitse, täna läheb küll pikale meil siin The vote is closed. hääletus on lõppenud, heaks kiidetud. sada kuuskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud. sada seitsekümmend poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, kompromiss kaksteist poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud, kompromiss kolmteist poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud sada seitsekümmend üheksa poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud, sada kaheksakümmend üks poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, sada kaheksakümmend neli poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, sada kaheksakümmend viis poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud, sada kaheksakümmend kuus poolt, vastu, erapooletuid. kontrollime üle sada kaheksakümmend kuus. hääletus on alanud hääletus on lõppenud, tagasi lükatud sada kaheksakümmend seitse poolt, vastu, erapooletuid. kontrollime ka selle üle, sada kaheksakümmend seitse, hääletus on alanud. ja lõppenud, tagasi lükatud sada kaheksakümmend üheksa poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, sada üheksakümmend üks poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud. kontrollime üle, sada üheksakümmend üks. Vote is open. hääletus on alanud. nüüd lõppenud. heaks kiidetud hoopiski, aitäh, härra Puhner kompromiss neliteist poolt, vastu, erapooletud heaks kiidetud, kompromiss viisteist poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud. viisteist, kontrollime üle, hästi, kontrollime hääletus on lõppenud, heaks kiidetud number kakssada poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud. kakssada kaks poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud. kontrollime siis üle, kakssada kaks. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud see sai siis siiski heaks kiidetud, viiskümmend kaheksa poolthäält ja neli vastuhäält. nii, kakssada neli poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, kakssada viis poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, kakssada kuus poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, kakssada kaheksa poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, kakssada üheksa poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, kakssada kümme poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud, kompromiss kuusteist poolt, vastu erapooletuid heaks kiidetud, kompromiss seitseteist poolt, vastu erapooletuid heaks kiidetud, kakssada seitseteist poolt, vastu erapooletuid heaks kiidetud, kaheksateist poolt, vastu erapooletuid. kontrollime üle, kompromiss kaheksateist hääletus on lõppenud, heaks kiidetud. kakssada kakskümmend kolm poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud, kakssada kakskümmend neli poolt, vastu, erapooletuid. kontrollime üle, kakssada kakskümmend neli, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. see on tagasi lükatud kakssada kakskümmend viis poolt, vastu, erapooletuid. kontrollime üle, kaks, kaks, viis. hääletus on alanud. This one is not working. Can you, can you check that one? Yes. Is possible to? Yeah, I don't have to vote. So. Compromise, uh, 22 and 25 lõppenud, nii, see on heaks kiidetud üheksateist poolt, vastu erapooletuid heaks kiidetud, kakssada kolmkümmend üks poolt, vastu erapooletuid tagasi lükatud, kakskümmend poolt, vastu erapooletuid heaks kiidetud, kompromiss kakskümmend üks poolt, vastu, vabandust nii läheb, kui kompromisse pole piisavalt. sada kuuskümmend kaks poolt, vastu, erapooletuid. kontrollime üle, sada kuuskümmend kaks. The vote is closed. Has been rejected. tagasi lükatud. kaks, kolm, seitse poolt, vastu, erapooletuid. tagasi lükatud, kakssada kolmkümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletuid kontrollime siis üle kakssada kolmkümmend kaheksa. nii, neli kolleegi veel hääletamata, kolm, hääletus on lõppenud, tagasi lükatud. Kommes kakssada nelikümmend poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. kakssada nelikümmend üks poolt vastu, erapooletuid heaks kiidetud, kakssada nelikümmend kaks poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud, kakssada nelikümmend kolm poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud, kakssada nelikümmend neli poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, kakssada nelikümmend viis poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud, kakssada nelikümmend kuus poolt, vastu, erapooletuid. kontrollime üle, kakssada nelikümmend kuus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud see on selgelt heaks kiidetud, kakssada nelikümmend seitse poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud, kakssada nelikümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud, kakssada nelikümmend üheksa poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud, kompromiss kakskümmend üks poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud, kom-, kompromiss üks poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud, kompromiss kaks poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud kakskümmend üks paet poolt, vastu erapooletuid heaks kiidetud, kakskümmend kaks poolt, vastu erapooletuid tagasi lükatud, kakskümmend neli poolt, vastu erapooletuid tagasi lükatud, kakskümmend viis poolt, vastu erapooletuid heaks kiidetud, kompromiss kolm, kontrollime üle. kontrollime üle, siis number kakskümmend viis, hääletus on alanud hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. kes liiga hilja tuleb, see saab elu käest nuhelda. edasi kompromiss kolm. poolt, vastu, erapooletuid kontrollime üle, kompromiss kolm, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud, see on heaks kiidetud. kolmkümmend kaks poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud, kolmkümmend kolm poolt. kontrollime üle, kolmkümmend kaks. All day to vote meil on terve päev aega, jah, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. ehk siis kontrollime neid hääletusi, kus see loogiline ka on, see on tagasi lükatud kolmkümmend kolm poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud kolmkümmend neli poolt vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. kontrollime üle. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud, tagasi lükatud. kolmkümmend viis poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, kolmkümmend kuus poolt vastu, erapooletuid tagasi lükatud, kolmkümmend seitse poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, kolmkümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, kolmkümmend üheksa poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, nelikümmend poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, nelikümmend üks poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, nelikümmend kaks poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, nelikümmend kolm poolt, vastu, erapooletuid kontrollime üle, nelikümmend kolm ja nelikümmend neli hääletus on alanud. hääletus on lõppenud, tagasi lükatud. kahju, me ei saagi edasi minna neljakümne kaheksa juurde, nelikümmend kuus poolt, vastu erapooletuid tagasi lükatud, kontrollime üle, nelikümmend kuus. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. nelikümmend viis poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, nelikümmend seitse poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud kontrollime üle, nelikümmend seitse, hääletus on alanud. see on tagasi lükatud. nelikümmend kaheksa, nelikümmend üheksa poolt, vastu, erapooletuid. kontrollime üle, nelikümmend kaheksa. hääletus on lõppenud, see on heaks kiidetud. viiskümmend, viiskümmend üks, viiskümmend kaks, viiskümmend kolm poolt, vastu, erapooletuid kontrollime üle. The vote is closed. hääletus on lõppenud. heaks kiidetud viiskümmend neli langeb ära, viiskümmend viis ja viiskümmend kuus poolt, vastu, erapooletuid. mis? kontrollime üle. siin on jah nii napp häälte enamus täna hommikul. hääletus on lõppenud, heaks kiidetud viiskümmend kaheksa kuni kuuskümmend poolt, vastu, erapooletuid. kontrollime selle ka üle. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. see on selgelt heaks kiidetud. ja kas variraportööride kohtumisi üldse toimus, et kompromisse leida? kuuskümmend kolm kuni kuuskümmend kuus poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud. kontrollime üle. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud, see on heaks kiidetud. Can I once again ask? küsin veel kord, et kas variraportööride kohtumisi ikka toimus, jah, et kompromisse leida? no ei ole sellist asja küll varem kohanud, kuuskümmend kaheksa, kuuskümmend üheksa, seitsekümmend, seitsekümmend üks poolt, vastu, erapooletuid. kontrollime selle üle, hääletus on alanud. The vote is closed hääletus on lõppenud, see on heaks kiidetud. seitsekümmend kolm poolt, vastu, erapooletuid. kolleegid ei hääleta, nii et kontrollime siis üle, hääletus on alanud. seitsekümmend kolm hääletus on alanud. hääletus on lõppenud heaks kiidetud. seitsekümmend neli poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud. seitsekümmend viis ja seitsekümmend kuus poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud. kontrollime üle. seitsekümmend üheksa poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud. kaheksakümmend kuni kaheksakümmend kaks poolt vastu, erapooletuid kontrollime üle. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud, heaks kiidetud. kaheksakümmend neli poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud. kaheksakümmend viis poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud kaheksakümmend kuus, kaheksakümmend seitse poolt, vastu, erapooletuid. kontrollime üle. Eighty six, eighty seven in favor. Are we voting on every country in the world? kas me hääletame absoluutselt iga riigi kohta, mis maailmas on tagasi lükatud? kaheksakümmend kaheksa poolt vastu, erapooletuid tagasi lükatud, kaheksakümmend üheksa poolt. vaatame siis, kuidas läheb, kaheksakümmend üheksa poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, üheksakümmend poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, üheksakümmend üks poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, üheksakümmend kaks poolt vastu, erapooletuid tagasi lükatud, üheksakümmend kolm poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, üheksakümmend neli poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, üheksakümmend viis poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, üheksakümmend kuus poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, üheksakümmend seitse poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, üheksakümmend kaheksa, üheksakümmend üheksa poolt, vastu, erapooletuid kontrollime üle, üheksakümmend kaheksa, üheksakümmend üheksa hääletus on alanud hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. sada poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud. kontrollime üle. number sada, hääletus on alanud. Closed. hääletus on lõppenud. selgelt tagasi lükatud, sada üks poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud sada kaks osade kaupa, esimene osa poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud, teine osa poolt, vastu, erapooletuid. kontrollime üle teise osa. ja hääletamine on lõppenud. vastu võetud. sada kolm poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud. sada neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada viis poolt, vastu, erapooletud. kontrollime üle, sada viis, hääletamine on alanud. ja hääletamine on lõppenud, tagasi lükatud sada kuus poolt, vastu, erapooletud. kontrollime üle. hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. vastu võetud sada seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada kaheksa kuni sada kümme poolt, vastu, erapooletud. kontrollime üle hääletamine on lõppenud ja vastu võetud. kompromiss neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ja veel üks kompromiss, ime, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kompromiss seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek sada kakskümmend viis poolt, vastu, erapooletud, kontrollime üle. sada kakskümmend viis. hääletamine on alanud. ja hääletamine on lõppenud, vastu võetud. sada kakskümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kakskümmend seitse poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kakskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. viited, muudatusettepanek üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kaks poolt, vastu, erapooletud. kontrollime üle. hääletamine on alanud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 Four, three colleagues missing, one. kolm, üks kolleeg veel puudu, ärgake üles. hästi, hääletamine on lõppenud ja raport on tagasi lükatud, kolmkümmend neli vastu, kakskümmend viis poolt. So thank you, we come to item number niisiis, nüüd päevakorrapunkt number kuus soovitus nõukogule, komisjonile ja komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade julgeolekupoliitika kõrgele esindajale akadeemilise vabaduse kaitsmise kohta Euroopa Liidu välistegevuses. ja sooviksin anda sõna härra Predale. aitäh, tahtsin ütelda, et meie fraktsioon ei ole nõus. sellega, mis siin öeldakse liikmesriikide kohta. see raport ei ole libe raport, vaid puudutab välispoliitikat. ja me ei ole üldse nõus sellise lähenemisega. vot nii, tahtsin seda täpsustada, aitäh. Okay, thank you, Mr. Preda, for your tänan, härra Preda, selle kommentaari eest. kas raportöör soovib sõna võtta? palun, härra Kaan. tänan, äh, esimees, teen lühidalt. mul on mure Rahvapartei poolt esitatud äh, taotlustega, mis puudutavad mitte heakskiitmist. Need viitavad äh, siis akadeemilisele vabadusele Euroopa Liidu liikmesriikides meie arvates on sõnavabadus ja akadeemiline vabadus väga olulised. ja me loomulikult peaksime kaitsma seda vabadust üle kogu maailma ja nad ütlevad, et osad muudatusettepanekud ei ole vastuvõetamatud, sest nad viitavad liikmesriikidele. see on väga halb pretsedent, see on pigem poliitiline otsus, mitte tehniline. nagu ütleb meie globaalne strateegia, siis me peame oma poliitikate välis- ja sisedimensiooni ühendama ja Rahvapartei variraportööri ettepanek minu arvates on samm tagasi. Thank you, Mr Khan. Would somebody else? suur tänu, härra Khan. kas keegi teine soovib sõna võtta? ei soovi? okei okay.. Colleagues, perhaps I could just. kolleegid võib-olla ma natukene seletan, et mis siin mängus on. ma sain taotlusi, mis puudutavad muudatusettepanekute vastuvõetavust, ma sain äh, e-kirja Rahvapartei kolleegilt ja vastuse Vajid Khanilt. nagu te teate, siis esimehe pädevuses on äh, kuulutada muudatusettepanekud mitte vastuvõetavaks ja ma tegin seda konsulteerides pikalt Ahveti sekretariaadiga ja ainult nendel äh, juhtumitel, mille kohta mulle esitati ametlik äh, taotlus esimeeste konverentsil, on äh, kokku lepitud, et me teeme kõik äh, endast oleneva, et muudatusettepanekud oleksid siis ka konkreetselt vastava komisjoni pädevuses ja keskenduksid sellele tekstile, millest parasjagu juttu on, siin aga oli tegemist muudatusettepanekutega, mis äh, viitasid äh, ajaloole, vastutusele, sellest tulenevalt. ja see kõik äh, võib rikastada teksti laiemas kontekstis, aga seoses muudatusettepanekuga number neli Ähm, ma käsitlesin siis Rahvapartei poolt esitatud taotlust. me nüüd hääletame soovituse üle, mis äh, tegeleb Euroopa Liidu tegevuse välismõõtmega ja kodanikuvabaduste komisjon on see, mis peaks tegelema Euroopa Liidu sisemiste küsimustega, nii et ma võtsin vastu vastava otsuse kuulutada teatavad muudatusettepanekud mitte vastuvõetavaks, selline on minu otsus ja ma loodan, et kolleegid saavad aktsepteerida seda otsust. ja kui rohkem märkusi teie poolt ei tule, siis saame asuda hääletama. alustame kompromiss üks, see on poolt, vastu, erapooletud. kontrollime kohe esimese soojenduseks üle, hääletamine on alanud. ja hääletamine on lõppenud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 ja hääletamine on lõppenud, vastu võetud. kuuskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kuuskümmend üheksa äh, ei ole vastu võetud, seitsekümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud seitsekümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, seitsekümmend kaks poolt, vastu, erapooletud. kontrollime selle üle, hääletamine on alanud. ja hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud. seitsekümmend kolm poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, seitsekümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, seitsekümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kaheksakümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kompromiss seitse poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. üheksakümmend poolt, vastu erapooletud, kontrollime üle, üheksakümmend. vastu võetud, äh, üheksakümmend üks poolt, vastu, ära. tundub, et tagasi lükatud. üheksakümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. üheksakümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kompromiss kaheksa poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. üheksakümmend kaheksa poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, üheksakümmend üheksa poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. põhjenduspunktid üheksa poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud, kümme poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, üksteist poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, kompromiss üheksa poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, kuusteist poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, seitseteist poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kümme poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakskümmend poolt, vastu, erapooletud. mulle tundub, et tagasi lükatud, aga kontrollime üle. hääletamine on alanud. ja hääletamine on lõppenud, tagasi lükatud. kompromiss üksteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakskümmend neli poolt vastu, erapooletud, vastu võetud kompromiss kaksteist poolt, vastu, erapooletud. noh, tundub, et vastu võetud, aga kontrollime üle. hääletamine on alanud. ja selgelt vastu võetud. kakskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kakskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmkümmend poolt, vastu, erapooletud. kontrollime üle kolmkümmend, hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. vastu võetud, kompromiss kolmteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmkümmend neli poolt, vastu, erapooletud. kontrollime üle kolmkümmend neli. hääletamine lõppenud, vastu võetud. kolmkümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmkümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kolmkümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. neli, nelikümmend poolt, vastu, erapooletud. kontrollime üle. nelikümmend, hääletamine on alanud hääletamine on lõppenud ja selgelt tagasi lükatud. kolmkümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kolmkümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nelikümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. nelikümmend kaks poolt, vastu, erapooletud. kontrollime üle, nelikümmend kaks hääletamine on alanud ja selgelt vastu võetud. nelikümmend neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. nelikümmend viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. nelikümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, jah mm -hmm.? kompromiss neliteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. viiskümmend poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kontrollime üle, neli. hääletamine lõppenud ja vastu võetud. viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ja nüüd hääletame elektrooniliselt äh, muudetud äh, raporti projekti, hääletamine on alanud ja üks kolleeg ei ole hääletanud ja hääletamine on nüüd lõppenud ja vastu võetud viiskümmend kuus poolt, viis vastu. õnnesoovid raportöörile. ja nüüd äh, liigume edasi päevakorrapunkti number seitse juurde. Euroopa Liidu ja Maroko Kuningriigi vaheline kirjavahetuse vormis leping, millega muudetakse Euroopa Liidu Vahemere piirkonna lepingu äh, protokolle number üks ja number neli. raportööriks on aseesimees härra Vistisen, kas te soovite sõna? ei soovi, siis asume hääletama. muudatusettepanek üks, Urban Krespolt poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. ja nüüd elektrooniline hääletus muudetud äh, arvamuse projekti kohta, hääletus on alanud ja kolm kolleegi ei ole veel hääletanud. hääletamine on lõppenud. ja vastu võetud äh, nelikümmend neli poolt, seitseteist vastu. ja nüüd äh, päevakorrapunkt number kaheksa äh, kõlab suhteliselt sarnaselt. kas mul selle hääletusnimekiri ka on olemas?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 kes on poolt? hääletus on alanud, kolmkümmend seitse. ja hääletamine on lõppenud. ja see muudatusettepanek on tagasi lükatud. kolmkümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud. kontrollime üle kolmkümmend kaheksa, kes on Lalonde, Vautmansi ja Vaigli muudatusettepaneku poolt hääletamine on alanud, hääletamine on lõppenud, selge enamus. härra Proendi muudatusettepanek poolt, vastu, erapooletud. kontrollime üle kolmkümmend üheksa. ja hääletamine on lõppenud tagasi lükatud. nelikümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. nelikümmend kaks poolt, vastu, erapooletud. kontrollime üle nelikümmend kaks. hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud, tagasi lükatud. nelikümmend kolm poolt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 kuuskümmend poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kuuskümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kuuskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kuuskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kuuskümmend neli poolt, vastu, erapooletud. kontrollime üle, kuuskümmend neli, hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud ja vastu võetud, kuuskümmend viis poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud kuuskümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kuuskümmend seitse poolt. kuuskümmend kuus kontrollime üle, jah? hästi. kes siis on härra Preda muudatusettepaneku poolt? kaks häält puutu, hääletamine on lõppenud, selgelt vastu võetud kuuskümmend seitse poolt vastu erapooletud, tagasi lükatud kuuskümmend kaheksa poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss viis poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. muudatusomak seitsekümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. seitsekümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud. kontrollime üle seitsekümmend kaheksa ja hääletamine on alanud hääletamine on lõppenud, vastu võetud. seitsekümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kaheksakümmend poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kaheksakümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kaheksakümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. ja nüüd kaheksakümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kaheksakümmend neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kaheksakümmend viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud ja nüüd hääletame muudetud äh, arvamuse projekti elektrooniliselt. hääletamine on alanud. kaks äh, kolleegi on siit puudu. nelikümmend kolm poolt, viisteist vastu, vastu võetud ja õnnesoovid meie aseesimehele päevakorrapunkt number üheksa on edasi lükatud, nagu ma juba ütlesin, ja nüüd päevakorrapunkt number kümme, Euratomi asutamislepingu alusel naabruspoliitika arengu ja rahvusvahelise koostöö rahastamisvahendid täiendava Euroopa tuumaohutuse äh, rahastamisvahendi loomine. arvamuse koostaja on härra Austrevitšus, kas te soovite sõna? ei soovi. siis äh, võime asuda hääletama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 vastu erapooletud, vastu võetud kaheksa poolt, vastu erapooletud, vastu võetud kolmkümmend kuus poolt, vastu erapooletud, vastu võetud kolmkümmend seitse poolt, vastu erapooletud, vastu võetud kolmkümmend kaheksa on tagasi võetud, kolmkümmend üheksa poolt, vastu erapooletud, vastu võetud nelikümmend, hääletame, poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud. nelikümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. nelikümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nelikümmend kuus proua Andrik Jänelt poolt, vastu, erapooletud. kontrollime üle, nelikümmend kuus.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 muudatusettepanek viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kakskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kakskümmend neli, kas taldud poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. ja nüüd hääletame arvamuse projekti muudetud kujul elektrooniliselt, hääletamine on alanud. ja hääletamine on lõppenud ja see on vastu võetud viiskümmend üks häält poolt, neli vastu, üks erapooletu. päevakorrapunkt number üksteist Euroopa Regionaalarengu Fondist ja välisrahastamisvahenditest toetavad Euroopa territoriaalse koostöö eesmärgid käsitlevad erisätted. arvamuse koostaja on härra Castaldo, kas te soovite sõna võtta? ta ei ole kohal, nii et seda ta ei saa teha. tahaksin äh, juhtida tähelepanu kolleegidele, et äh, lähtuvalt kodukorra reeglitest äh, peavad arvamused äh, tegelema ainult äh, nende küsimustega, mis äh, langevad vastava komisjoni pädevusse. me peame lähtuma siin kodukorra reeglist number viiskümmend kaks ja ma otsustasin, et järgmised muudatusettepanekud ei ole vastuvõetavad. seitsekümmend, kuuskümmend kaheksa, viiskümmend kaks, kaheksakümmend seitse ja sada seitse ja siis me asume hääletama. Let's go. Compromise one in favor, against abstentions adopted. Number two in favor. kompromissi üks poolt, erapooletu vastu võetud. muudatusettepanek kaastaadet seitsekümmend poolt vastu erapooletud, tagasi lükatud, viisteist poolt vastu erapooletud, heaks kiidetud, kompromiss kolm poolt vastu erapooletud, heaks kiidetud. seitseteist poolt vastu erapooletud, heaks kiidetud, kaheksateist poolt vastu erapooletud, heaks kiidetud. üheksateist poolt vastu erapooletud, heaks kiidetud kakskümmend poolt vastu, erapooletud, heaks kiidetud, seitsekümmend neli poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakskümmend üks poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud, seitsekümmend viis poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud, seitsekümmend kuus poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kakskümmend kaks poolt vastu, erapooletud, heaks kiin- äh,, heaks kiidetud. nüüd plokina seitsekümmend seitse kuni kaheksakümmend kaks poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud. jällegi plokina kakskümmend kolm kuni kakskümmend kuus poolt vastu, erapooletud, kontrollime, hääletus on alanud. head kolleegid, kas hääletuse keskel võiksite rahulikumad olla. hääletus on lõppenud, tagasi lükatud kakskümmend seitse poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kaheksakümmend kolm poolt vastu, erapooletud, heaks kiidetud, kaheksakümmend neli poolt vastu, erapooletud, heaks kiidetud, kaheksakümmend viis poolt vastu, erapooletud, heaks kiidetud, kaheksakümmend kuus kakskümmend kaheksa poolt vastu, erapooletud heaks kiidetud, kakskümmend üheksa poolt vastu, erapooletud heaks kiidetud, kolmkümmend poolt vastu, erapooletud heaks kiidetud, kolmkümmend üks poolt vastu, erapooletud heaks kiidetud, kompromiss neli poolt vastu, erapooletud heaks kiidetud. kaheksakümmend üheksa härra Soots poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kontrollime, kaheksakümmend üheksa. hääletus on lõppenud, tagasi lükatud. kompromiss viis, poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud muudatus kolmkümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, üheksakümmend üks poolt, vastu, erapooletud, kontrollime üheksakümmend üks, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. üheksakümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud kompromiss kuus poolt, vastu erapooletud, heaks kiidetud üheksakümmend neli poolt vastu, erapooletud ja tagasi lükatud, üheksakümmend viis poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kolmkümmend viis poolt vastu, erapooletud, heaks kiidetud, üheksakümmend kuus poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud, üheksakümmend seitse poolt vastu, erapooletud, kontrollime üheksakümmend seitse, äh, suletud tagasi lükatud. kolmkümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. üheksakümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. kolmkümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. kolmkümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. kolmkümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud üheksakümmend üheksa poolt vastu, erapooletud. peame kontrollima, üheksakümmend üheksa hääletus on alanud. hääletus on lõppenud, tagasi lükatud, sada poolt vastu, erapooletud tagasi lükatud, sada üks poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada kaks poolt vastu, erapooletud, heaks kiidetud, sada kolm poolt vastu erapooletud, tagasi lükatud, sada neli poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud, sada viis poolt, vastu erapooletud, heaks kiidetud, nelikümmend poolt, vastu erapooletud, heaks kiidetud, nelikümmend üks poolt, vastu erapooletud, heaks kiidetud, sada kuus poolt, vastu erapooletud, heaks kiidetud, sada seitse, sada kaheksa, tagasi lükatud, sada üheksa poolt, vastu erapooletud, et äh, kontrollime, hääletus on olnud hääletus lõppenud. tagasi lükatud. sada kümme, härra Paet jällegi. ta on kõvasti vaeva näinud, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada üksteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada kaksteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada kolmteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada neliteist poolt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 sada kakskümmend langeb ära. sada kakskümmend üks härra Tänak poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. nüüd plokina sada kakskümmend kolm kuni sada kakskümmend viis, sada kakskümmend seitse, sada kakskümmend üheksa, sada kolmkümmend üks, sada kolmkümmend kolm, sada kolmkümmend neli tagasi lükatud plokina sada kakskümmend kaks, sada kakskümmend neli, sada kakskümmend kuus, sada kakskümmend kaheksa, sada kolmkümmend, sada kolmkümmend kaks poolt, vastu ja erapooletud. kontrollime seda, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud, tagasi lükatud. sada kolmkümmend kaks, sada kolmkümmend viis siiski. poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. põhjenduspunktid nelikümmend neli poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud üks härra Castaldo poolt, vastu erapooletud, heaks kiidetud. jälle härra Pitsula poolt, vastu. no see langeb ära. üritasin Toninole kuidagi plusspunkte teenida ja ta nähtavamaks teha siin aga seitsmes kompromiss poolt vastu, erapooletud heaks kiidetud, kaheksa poolt vastu, erapooletud heaks kiidetud, viiskümmend üks poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud. aga nüüd ometigi saame härra Pitsule muudatusettepanekut hääletada, viiskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. neli poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, viis poolt, vastu, erapooletud, kontrollime viit lõppenud on hääletus, tagasi lükatud. viiskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. viiskümmend neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. viiskümmend viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. viiskümmend kuus poolt, vastu, erapooletud. kontrollime, viiskümmend kuus, hääletus on alanud lõppenud. selgelt tagasi lükatud, viiskümmend seitse poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud, kuus poolt, vastu erapooletud, heaks kiidetud, seitse poolt, vastu erapooletud, heaks kiidetud, viiskümmend kaheksa poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud, kaheksa poolt, vastu erapooletud, heaks kiidetud, üheksa poolt, vastu erapooletud, heaks kiidetud, viiskümmend üheksa langeb, kümme poolt, vastu erapooletud, kontrollime kümnendat, hääletus on alanud hääletus on lõppenud. napilt tagasi lükatud. kuuskümmend poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, kuuskümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. üksteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kuuskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud kuuskümmend kolm poolt vastu, erapooletud heaks kiidetud, kuuskümmend neli poolt vastu, erapooletud tagasi lükatud elektrooniline hääletus äh, koos muudatusettepanekutega arvamuse eelnõu hääletus on alanud. Four colleagues missing. Vote is closed. neli kolleegi veel, nüüd on lõppenud hääletus, nelikümmend seitse poolt, neli vastu, õnnitlused. ja nüüd läheme edasi kaheteistkümnenda päevakorrapunkti juurde ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Jaapani vaheline strateegilise partnerluse leping. raportöör on härra Alois Peeterle. kas raportöör soovib midagi ütelda meile nii imeilusal päeval? jah, tõepoolest, nii see on, lugupeetud esimees ja head kolleegid. meil ei ole olnud kunagi võimalik toetada niivõrd kõikehõlmavad ja ambitsioonikad partnerluskokkulepped. tegemist on päris suurte väljakutsete lõpuga. IPA ja SPA läbirääkimised käisid samaaegselt, paralleelselt. tahaksin tänada variraportööre oma äärmiselt konstruktiivse töö eest ja koostöö eest ja samuti Jaapani suursaadikut selle eest, et ka tema oli koostööaldis ja pööras suurt tähelepanu sellele. suur aitäh! suur aitäh Alois Petelele. kas keegi veel soovib sõna võtta? So, but it's not the case, so we start. kui ei, siis alustame. lühike hääletus on see. siis alustame soovitus, kes on poolt? elektrooniline hääletus on see siiski. hääletus on lõppenud, heaks kiidetud, nelikümmend seitse poolt, kaks vastu. ja nüüd partnerluskokkulepe, härra Pedel on jälle raportöör kaheksakümmend üks muudatusettepanekut tehti. siin on neliteist kompromissmuudatusettepanekut ehk siis alustame. üks poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. kaks poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. kompromiss kolm poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. kompromiss neli poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud muudatusettepanek kakskümmend viis poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud, kakskümmend kuus poolt, vastu erapooletud, heaks kiidetud. kompromiss viis poolt, vastu erapooletud, heaks kiidetud. kolmkümmend üks poolt, vastu erapooletud, heaks kiidetud. kolmkümmend kaks poolt, vastu erapooletud, heaks kiidetud. kompromiss kuus poolt, vastu erapooletud, heaks kiidetud. kolmkümmend neli härra Martin poolt, vastu erapooletud. kontrollime seda, hääletus on alanud hääletus on lõppenud ja tagasi lükatud. kompromiss seitse poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. kolmkümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. kompromiss kaheksa poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. kompromiss üheksa poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. kompromiss kümme poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud kompromiss üksteist poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. kompromiss kaksteist poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. viiskümmend üheksa härra Šolts poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kuuskümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kuuskümmend kaks koos muudatusettepanekuga härra Šoltsilt kuue poolt asendatakse sõna deplores sõnaga regrets, kahetseb sõnaga tunneb kahetsust. suurepärane. Äh, kes on poolt, vastu? erapooletud, tagasi lükatud. kuuskümmend neli poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, kompromiss kolmteist poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud seitsekümmend kaks poolt, vastu erapooletud, heaks kiidetud, muudatus kaheksakümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. seitsekümmend neli poolt, vastu, erapooletud. kontrollime, seitsekümmend neli, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud, tagasi lükatud, seitsekümmend viis poolt, vastu, erapooletud kontrollime, seitsekümmend viis, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. heaks kiidetud. seitsekümmend kuus poolt, vastu. erapooletud. jällegi, kuna enamus kolleege ei osale siin, siis peame kontrollima <laughs> hääletus on lõppenud. tõepoolest heaks kiidetud. seitsekümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, seitsekümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, seitsekümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud kaheksakümmend poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. Baas Pelderilt jällegi poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss neliteist poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. üheksa poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. kümme poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud üksteist poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, kaksteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud viisteist poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, seitseteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. nüüd äh, volitused, esimene üks mm, heaks kiidetud, teine poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, kolm poolt, vastu, erapooletud, kontrollime, hääletus on alanud and it's closed hääletus on lõppenud, tagasi lükatud ja nüüd me jõuame elektroonilise lõpliku hääletuseni ja hääletus on alanud. The vote is closed heaks kiidetud nelikümmend kolm poolt, kaks vastu. head kolleegid, sellega on täna hääletamine lõppenud. viis minutit äh, kiiremad kui planeeritud, seega väärime pausi. jätkame kümme kolmkümmend. So. So, ladies and gentlemen, please. daamid ja härrad, palun istuge ja jätkame oma koosolekuga hommikul läksid hääletused nii kiiresti, siis oleme natukene päevakorrast ette jõudnud, aga sellest hoolimata ma tahaksin alustada kohe nüüd punktiga neliteist, ühinemiseelse abi rahastamisvahendi loomine. head kolleegid, järgmise mitmeaastase finantsraamistiku äh, jooksul kakskümmend üks kuni kakskümmend seitse on meil ette nähtud ka ühinemisel seda rahastamisvahendid mm, kandidaatriikidele ja võimalikele kandidaatriikidele. raportöörideks on äh, Jose Ignacio Salafranca Rahvaparteist ning sotsialistid demokraatidest äh, härra Knut Fleckenstein. härra Salafranca, soovite sõna? suur tänu, härra esimees paraku ei saa siin kohal viibida täna Knut Fleckenstein, minu kaasraportöör, aga ta palus mul sõna võtta meie kahe nimel. meie raporti äh, projektile on, projektis on kuuskümmend neli muudatusettepanekut komisjoni ettepanekutele ja me siis ähm, täpsustame seda rahastamisvahendit ja samal ajal üritame arvesse võtta ka Euroopa Parlamendi muresid äh, laiemalt äh, meie arutelus, mis puudutab Euroopa Liidu rahastamisvahendeid üldisemalt. nüüd äh, konkreetselt selle vahendi juurde me tegelikult ei räägi sellest, kas siin peaks olema üks või mitu instrumenti, loomulikult see instrument jääb selliseks, nagu ta on, ehk siis ta jääb ühinemiseelse abi rahastamisvahendiks meil on määruse ettepanek komisjonilt, kus on üheksateist artiklit, neli lisa ja üheksa peatükki. käesoleval aast-, aastal kaks tuhat kakskümmend aegub käesolev määrus. see puudutab kandidaatriike ja ka potentsiaalseid kandidaatriike komisjon on teinud ettepaneku, mis on äh, siis pigem selline ettevaatlik ja see puudutab ka äh, Islandit. nii et umbes viisteist miljardit on kogu see summa, aga tegelikult jääb see ikkagi alla vajadusi, nii et me peame selle ümber vaatama ilmselt äh, siis, kui me räägime ka teistest rahastamisvahenditest, muuhulgas rahvusvahelise koostöö rahastamisvahendist. nüüd äh, ligipääs äh, rahastamisvahendile lähtub võrdse jaotuse põhimõttest, tegemist on võib-olla veidi äh, hägusa põhimõttega. ja me otsustasime seega härra Fleckensteiniga artiklis viisteist paari punkti täpsustada, et see aspekt läheks siin täpsemaks nüüd rahastamisvahendeid hallatakse nii otseselt kui ka kaudselt, aga igal juhul me loodame, et kaudsest haldamisest liigume me otsese haldamise juurde, kui see vajalik on, eriti mis puudutab võitlust korruptsiooni vastu, tsiviilühiskonna tugevdamist ning samuti kommunikatsiooni või meedia rolli tugevdamist. nagu te kõik teate, siis IPA kolm 3 üldine eesmärk on aidata äh, abisaajatel viida läbi haldus, sotsiaal ja majandusreforme äh, selleks, et äh, viia riigiõigus vastavusse Euroopa Liidu praktikale, mõeldes siis edasi juba liitumisele lisaks on siin artiklis kolm ka terve rida täpsemaid eesmärke, ma ei hakka nendest täpsemalt praegu rääkima, need on määruse ettepanekus sees, nii et äh, ise saate siis analüüsida, aga need on siis klassikalised eesmärgid, nagu näiteks demokraatia ning õigusriigi põhimõtete järgimine, korralik avalik haldus, majandus ja sotsiaalne areng ning äh, ka territoriaalse ning piiriülese koostöö toetamine nüüd siin räägitakse ka sellele, sellest, et tuleb suurendada Euroopa Liidu nähtavust läbi selle rahastamisvahendi kasutamise. nii et siin rahastatakse väga selgelt ka kommunikatsioonialaseid tegevusi selleks, et jõuda väga erineva publikuni. määrus täiendab juba käesolevat ja täiendab ka seda, kuidas saavutada konkreetselt neid äh, eesmärke, mis on kirjas artiklis kolm ning läbivaatamine leiab aset enne kolmekümne esimest juulit aastal kaks tuhat kakskümmend üks, nii et nagu öeldud, härra esimees, tegemist on väga olulise rahastamisvahendiga ja on jätkuks sellele, mida me juba teinud oleme ning parlament on teinud ka ettepaneku peatada Euroopa Parlamendi äh, on teinud ettepaneku peatada rahastamisvahendist äh, abi maksmine äh, delegeeritud õigusaktiga, et seda saaks teha parlament juhul, kui on rikutud inimõigusi. härra kom-, härra esimees, komisjon peab tulema välja ettepanekutega, mis puudutab määruse artiklit kolmkümmend kaks, puudutab naabruspoliitikat ning rahvusvahelist koostööd ja nüüd äh, siis veel üks põhimõtteline küsimus äh, minu arvates siin raportis, ehk siis äh, tuleb tugevdada nii Euroopa Parlamendi kui ka välisteenistuse rolli. nüüd, kui määrata ära programmi prioriteedid, siis tuleb arvestada Euroopa Parlamendi vastu võetud resolutsioonidega ning tuleb esitada dokumendid enne programmiperioodi Euroopa Parlamendile saata ja kui raamprogrammi läbi vaadata, siis tuleb samuti arvestada Euroopa Parlamendi asjasse puutuvate heaks kiidetud resolutsioonidega. prioriteerid määravad ära Euroopa Parlament ning nõukogu vastavalt laiemale raamistikule ning et toimub regulaarne arvamuste vahetus ka Euroopa Parlamendiga. komisjon hoiab Euroopa Parlamenti täielikult kursis, mis puudutab programmeerimist ning rakendamist ja ka siis, kui on ette nähtud mingisugused põhimõttelised muudatused ning Euroopa Parlament nimetab IPA kolm iga komitee kohtumisele ka oma vaatleja. välisteenistuse rolli tuleb siin samuti tugevdada tuleb vaadata, et vahendeid jagatakse võrdselt, tuleb tagada ka programmi koordineerimine vastavalt sellele, kuidas on see sätestatud käesolevas määruses tuleb kaasata ka kodanikuühiskonna esindajaid ning kui kaudse haldamisele vastavalt jagatakse rahastamisvahendeid, siis tuleb seda teha täiesti erapooletult ja võrdse, võrdsuse põhimõtte aluselt, nagu see siit ka, siin ka sätestatud on. ning lõpetan, härra esimees, need on põhimõtted, mida me oleme kohaldanud siis ühinemiseelse abi rahastamisvahendile, nii et me tahaksime, et need põhimõtted kehtiksid ka teiste rahastamisvahendite puhul, mis praegu arutlusel on. on väga oluline, et Euroopa Parlament tegutseks koordineeritult ja seekaudu suurendame me enda rolli selle väga, selles väga olulises valdkonnas, milleks on Euroopa Liidu äh, välissuhted nii et äh, teen siin äh, ettepaneku ka kolleegidele, et me, mina ja kaasraportöör oleme valmis kuulama ära kõik teie ettepanekud selleks, et see dokument saaks siis ka lõpliku kuju, nii et minu enda ning härra Fleckensteini nimel ütlen, et oleme alati teile kättesaadavad ning ootame teie kommentaare, mis kindlasti rikastavad seda ettepanekut. suur aitäh teile! Thank you, Mr Salafranca. Before aitäh, härra Salafranca, enne kui Kati Piirile sõna annan, kes asendab siin Kluti Wittgensteini, tahaksin tervitada siin erakordseid välisasjade komisjonis külalisi. Põhja-Saksamaa ühes linnas on pikaajaline traditsioon. Curly Kale King võib-olla inglise keeles ehk Oldenburgi linnast käib jutt, pikad traditsioonid seal It's the highest political position you can get in North Germany. põhimõtteliselt see on kõige tähtsam poliitiline positsioon üldse. ülejäänu, mis te teete oma elus, mingit tähtsust enam ei oma, kui äh, teil see positsioon on. Jürgen Kloopmanni tahaksin tervitada Oldenburgi linnast. tere tulemast siia. olete südamest teretulnud okay, and now we go back to republican issues. ja nüüd läheme edasi vabariiklike teemade juurde. kuningas annab sõna Kati Piirile. Chairman. Uh, unfortunately... aitäh, lugupeetud esimees, nagu Claude Fleckenstein tahab ütelda, teda siin ei ole küll, aga ta palus, et ma tema nimel paar kommentaari teeks ta esmalt tahtis, et ma tänaksin kaasraportööri härra Salafrankalt suurepärase koostöö eest selles küsimuses ning ta usub, et järgmised sammud tõenäoliselt äh, saab äh, sooritada sama pragmaatiliselt. ja loen ette tema arvamuse. me arutame täna kolmandat versiooni IPA-st. tegemist on rahastamisvahendiga, mis on äh, sama tähtis kui alati. tegemist on ainulaadse tööriistaga Euroopa Liidus, sellepärast et see võimaldab ette valmistada liituvaid riike võimalikuks liitumiseks Euroopa Liiduga tegemist on välispoliitika vahendiga, aga sellel on samas oluline sisemõõde, sellepärast et need riigid võivad saada Euroopa Liidu liikmesriigiks. IBA fondide panus on samuti hädavajalik selleks, et eh, erinevad Euroopa Liidu eh, instrumendid saaksid võrdselt koheldud. järgmise aastas finantsraamistiku raames kakskümmend üks kuni kakskümmend seitse Knut Fleckenstein tahab ütelda, et meil on viis võtmetähtsusega prioriteeti. esiteks, Euroopa Liidu toetuse nähtavus regioonis. minevikus oleme kahetsusega nentinud, et osades riikides on vähe teadlikkus sellest, millist konkreetset abi rahvas saab juba Euroopa Liidult ja sellel on strateegiline tähtsus meie jaoks, sellepärast et teised tegijad on regioonis üha nähtavamad see on äh, väga tähtis just Serbias, kus enamus elanikkonnast eeldab, et Venemaa on suurimaks rahvusvaheliseks doonoriks, olgugi et ta investeerib oluliselt vähem kui meie komisjoni ettepanekus ei ole ette nähtud mingit nähtavuse tõstmist IPA jaoks ja selle asemel on ristviited sätetele ning NDCI määrusele meie aga tahame ka nähtavuskriteeriumi äh, sisse viia IBA määrusesse, selle peab tagama äh, ja selle nimel peavad töötama nii Euroopa Liit kui ka rahasaajad, mitte ainult Euroopa Liidu delegatsioon koha peal teiseks, me tahame võrdsete IPA fondide mm, eraldamist. Knut Fleckenstein on näinud aastate jooksul seda, kuidas Euroopa Liidu raha on läbi, on välja saadetud läbi pealinna, mitte ilmtingimata sinna, kus seda on vaja ja kus sellega saab kõige rohkem ära teha, vaid pigem nii, kuidas on mugavam ja kuidas poliitiliselt on parem. IPA vahendid äh, tuleb aga levitada õiglaselt ning mittediskrimineerivalt ning erinevate regioonide vajadusi arvestada kõige kõrvalejäänumad etnilised äh, rühmad ning äh, omavalitsused võiksid sellest kõige suuremat kasu saada. samuti on vaja komisjonipoolset äh, järelevalvet. kolmandaks, poliitiline tingimuslikkus on hädavajalik. komisjoni ettepanekus juba toonitatakse tingimuslikkust, mis on seotud IBA-süsteemiga ning seda, et me peame poliitilistele arengutele reageerima. Knut Fleckenstein mm, töö, toetab seda kõvasti. lisaks sellele toonitatakse vajadust kinni pidada demokraatia mitme kesisuse, inimõiguste ning äh, õigusriigi põhimõtetest. süsteemsed põhimõtete rikkumised võivad viia selleni, kus äh, riik võetakse maha IPA kasusaajate seast. samuti äh, tuleb tagada parlamendi roll ja seda saab teha läbi delegeeritud aktide. me tahame tulemuspõhist lähenemist, kus äh, toetuse saajate äh, edusamme mõõdetakse ning äh, kus nende toetus ühisväärtustele leiaks ka otsest kajastamist eraldistes. aga siiski tuleb tähelepanu pöörata ka õiglasele IPA vahendite jagamisele neljandaks. me tahame toonitada sotsiaalset mõõdet laienemispoliitika puhul raporti eelnõus toonitatakse veel kord EIPA kohaldamise sotsiaalseid aspekte. me peame tagama selged äh, muu, selge muutuse inimeste elutingimustes, toetama sotsiaalset äh, ühtekuuluvust ning äh, aitama ka sisserände, kes vaesuse tagajärjel kannatavad. Need põhimõtted on äh, kirja pandud ka meie sotsiaalõiguste äh, sambasse ning kehtivad ka mm, äh, IPA toetuse saajatesse ning sellest tulenevalt tuleb sellele tähelepanu pöörata neis riikides, enne kui nad liituvad Euroopa Liiduga. samuti on oluline aruandluse ning järelevalve mõõde ning on vaja ka selgeid indikaatoreid, millega tuleb arvestada vahearuandes see tähendab muuhulgas ka marginaliseeritud isikutega arvestamist ning mm, võrdõiguslikkust ja viiendaks, parlamendi roll on elutähtis selleks, et tagada demokraatlik järelevalve ning õige poliitiline suundumus. kaasraportöör Salafranca juba mainis seda küsimust oma sõnavõtus Lord Fleckenstein tahaks esitada ka mõned lisaküsimused komisjonile komisjoni ettepanekus on ette nähtud muutus selle kohta, kuidas programmeerimine aset leiab. saadakse lahti eraldistest, mis on seotud konkreetse riigiga. komisjon eh, pakub seega rohkem paindlikkust, võimalust reageerida vastavalt vajadustele iga-aastaselt eh, ning seob selle tingimuslikkusega Äh, ning äh, eraldised ei ole enam ilmtingimata suunatud teatud riikidele, aga tuleks vaadata, kuidas seda praktikas välja näeb ning kuidas tagatakse poliitiline järelevalve. kokkuvõtteks, Claude Fleckenstein loodab, et äh, viljakas koostöö jätkub härra Salafrankaga ning tänab samuti teiste fraktsioonide variraportööre ning samuti viitekomisjoni, kes on panustanud selle arvamuse koostamisse. me peame tagama, et parlament saaks triloogile minna ühtselt, aitäh! suur aitäh Kati Piirile ehm, selle avalduse eest härra Frankensteini nimel e, ja aitäh ka Salafrancale raporti eest. nüüd läheme edasi debatiga. kolm kolleegi palusid sõna. Charles Tanok, Elena Sovko, Andrei Telli, härra Schaffhauser veel. kas veel keegi? ja pärast seda saab ära, sõna veel härra Daniel Nielsen, kes on ka siin. võib-olla oskate vastata mõningatele küsimustele, mis Kati Piiri tõstatas härra Fleckensteini nimel, kui soovite. niisiis, härra Charles Tänak kõigepealt palun, sellepärast et tema on ECR-i variraportöör. suur aitäh, ka mina tahaksin tänada kaasraportööre ning Äh, sõpru härra Salafrankat ja härra Fleckensteini. hea meelega näen, et IPA on eraldi instrumendina endiselt alles ähm, väljaspool naabruspoliitikat ning rahvusvahelist koostööd. kandidaatriigid muidugi mõista äh, räägivad läbi oma võimaliku liitumise üle ning neid ei tohiks käsitleda mitte ainult kui naabrus äh, Äh, ses olevaid riike või äh, regiooni ja ma mõistan, et IPA kolm siis äh, käivitub pärast seda, kui mitmeaastane finantsraamistik aastateks kaks tuhat kakskümmend üks, kakskümmend seitse on paika pandud raport on muidugi seotud sellega, et on vaja suuremat nähtavust IPO-le tagada toetust saavates riikides, ma olen, mõistan raportöörina survet Äh, mis tuleb Venemaalt ka Montenegro puhul, äh, kus äh, õhutatakse Euroopa Liidu vastasust Venemaa poolt. kodanikud ilmtingimata ei tea, mida Euroopa Liit teeb, loodetavasti see töö muutub nähtavamaks, ehk Brexiti viga ka aitab paremini mõista seda, mis Euroopa Liit teeb ning et see on põhitähtis. ja ehk see muudab ka Euroopa liikmelisuse reaalsemaks inimestele koha peal. kahjuks äh, minu koduriigis on olnud äh, sellealane tegevus küll katastroofiline viimase kolme-neljakümne aasta jooksul nüüd jah, meil peab olema võimalusi äh, niite tõmmata, kui vaja aga samas on keerukas mitte mõelda Türgile, kui me seda küsimust käsitleme ja hoolimata oma isiklikest sügavatest reservatsioonidest selle riigi osas ja nende suundumuste osas seal viimase paari aasta jooksul ning võimaliku liitumise osas ei saa me ikkagi kõrvale jätta suurematest kaalutlustest, kui me räägime IPA rahastamisest see on küsimus, mis lõhestab parlamenti, meie fraktsioone ning ka meie liikmesriikide erakondasid. ma pean kahjuks ütlema, et sellel on olnud oluline roll ka äh, Brexiti toetajate seas, kes hääletasid kaks tuhat kuusteist rahvahääletusel. ainus, mis ma võin ütelda, on see, et me ei tohiks äh, eirata seda, et konstruktiivne mitmeti mõist-, mitmeti mõistetav olukord Türgi liitumise osas on teatud äh, mõju endaga kaasa toonud. mina toetan õiglast rahast, kasutamise eraldamist. ma arvan, et artiklit seitse võiks siin analüüsida, aga seda võib ka vaidlustada. liikmesriikidel on muidugi kohustused äh, täita teatud nõuded Euroopa Liidu agi, aga samad nõuded ei kehti siis, kui ta tahab liituda, aga samad nõuded ei kehti Euroopa Liidu liikmesriikidele aga ma mõistan ka, et peatamisklausel on hädavajalik, kui korda saadetakse tõsiseid demokraatia inimõiguste rikkumisi. üldiselt me tervitame komisjoni ettepanekut ja me hea meelega näeme seda, et kaasraportöörid on selle ettepaneku alusel äh, oma ettepanekud teinud, mitte üritanud sisse kirjutada sisulisi muudatusi. esmatähtis on, et järgmine parlament saaks demokraatliku järelevalve õiguse ning et seda õigust toetas, aga põhimõtteliselt ECR toetab. suur aitäh, Charles Tänak. nüüd annan sõna Rashaf Hauserile. suur aitäh, lugupeetud esimees. mul on erinevad märkused sinna, muidugi hääletame vastu sellele raportile. ja ka muudatusettepanekute vastu oleme. ma olen siiski üllatunud, et hoolimata sellest, et paljudes liikmesriikides piiratakse meie ühist kaitsepoliitikat, ikkagi me kipume kalduma samadesse lõksudesse Äh, me räägime liitumise eelsusest, aga oleme vastu laienemisele, me peame vaatama, kuidas Euroopa Liit praegu toimib. aga samas me näeme ka siin on teatud tingimused paika pandud, need puudutavad nii Euroopa Liidu ühist julgeolekupoliitikat kui ka kliimaküsimusi. arutelud selles valdkonnas on vägagi mitmekesised, ma ei tea nüüd, kas kliimamuutused toimuvad tõenäoliselt, aga kas inimene nende eest on vastutav, see on teine küsimus äh, sool, küsimus äh, kohtunike vabariik, mille vastu meie oleme. tihtilugu me räägime õigusriigist, aga see tundub olevat riik ilma õiguseta, äh, sisserändajate programm, sõjakurjategijate jälitamine. aga ilmselgelt meil ei ole sama arusaamine sellest, kes on sõjakurjategijad sellepärast et praegune kord võib pöörduda nende vastu, kes ise praegu jahivad neid sõjakurjategijaid. samuti abi peatamine kui äh, kõike ei täideta, see näitab seda, et Euroopa ei austa ega respekteeri liikmesriike, vaid on pigem selline impeerium, impeerium aga tähendab sõda erinevalt äh, rahvusriikidest. ja lõpetuseks Türgi. hoolimata kõikidest kogemustest, mis meil Türgiga on, endiselt on tema nende riikide hulgas, kellest räägitakse kui võimalikest liitujatest, sam-, samuti ka nagu mõned teised Balkani riigid, nii et meie hääletame vastu, suur aitäh! suur aitäh, härra! ja nüüd viimased kaks kõnelejat Rahvaparteist. Jelena Savko, palun. aitäh! proua Sovko, ma tahaksin äh, toetada kolleegi kes selgitas seda, mida on vaja parandada IPA rahastamise puhul tulevikus. Euroopa Liidu nähtavus on siin mängus Lääne-Balkanil eelkõige hiljuti, eriti Bosnias-Hertsegoviinas ja viimastel valimistel ka. riigid on investeerinud raha selleks, et teatud kandidaatide mõju suurendada. ja see on toonud endaga kaasa ebamugava olukorra Türgi saab IPA rahastamisest äh, toetust, aga samuti palju raha läheb Bosniasse ja Hertsegoviinasse selleks, et äh, mõju suurendada. lisaks Venemaale peame me arvestama ka sellega, et kaksteist äh, suurt tegijat on selles piirkonnas aktiivsed. Euroopa Liit on neile jätnud sellise mänguruumi. juba kaua aega tagasi juhtus see samuti Horvaatia puhul on see niimoodi, sest Horvaatial on kõige pikem piir selle riigiga. ka kõrge esindaja ameti rahastamise küsimus IPA fondidest. ma usun, et IPA-t tuleks kasutada toetuseks, selleks, et parandada elu väikse, väikestes kogukondades, väikestes etnilistes rühmades. ja samuti selleks, et kaasa aidata äh, piiriülesele koostööle ja selle kasvamisele, sellepärast et Marshalli plaan pärast teist maailmasõda tagas lepituse ja rahu ju Euroopa Liidus. IBA fondid peaksid leidma paremat kasutamist, peaksid olema eraldiseisev instrument, seda me toetame ja ma usun, et me ei peaks mitte kolmele protsendile tõstma, vaid neljale või viiele lausa, sellepärast et see on ainus viis, kuidas lepitust on võimalik tagada Lääne-Balkanil. aitäh! aitäh, proua Sovko! härra Teli, mul on neli kommentaari. tahaksin toonitada seda, et IPA fondide väljatöötamine ühtekuuluvus- ja tõukefondide näite põhjal on heaks viisiks, kuidas tulevastele Euroopa Liidu liikmetele nii-öelda koolitust pakkuda, nii et nad saaksid oma õigusloomega tegeleda ja haldusküsimustega. teiseks, strateegilised eesmärgid, mis komisjon on paika pannud. kahju, et siin ei ole sõnagi etniliste rahvusvähemuste kohta ning nende kultuuri ja keelelise mitmekesisuse edendamise kohta. ma mõistan, et Euroopa Liidu lepingutest see on välja toodud kui põhiväärtus ning see on ka üks Kopenhaageni peamisi kriteeriume. nüüd, mis puudutab võimalust peatada Euroopa Liidu toetus, siis ma tean, et paljudel juhtudel Euroopa Liidu rahastamisvahendite puhul mis on mõeldud liikmesriikidele, õigusriigi kriteerium tegelikult on sisse kirjutatud, aga me ei tohiks unustada seda, et IPA ei puuduta liikmesriike, vaid kandidaate, kes endiselt alles ehitavad üles oma demokraatiat ning institutsioone, valmistavad ennast ette liikmelisuseks just nimelt nende fondide toetusel. seega me peaksime palju selgema raamistiku välja töötama, vastasel juhul see mehhanism võib muutuda äh, mõneti äh, komisjoni poolt kasutatavaks oma suva järgi tehtavaks poliitilise hinnangu alusel antavaks toetuseks. ja lõpetuseks piiriülesed projektid. nüüd ma mõistan vägagi, et nähtavus Euroopa Liidu nähtavus äh, peab olema see äh, raportis selgemalt sees aga piiriülesed projektid regioonis on ka just üheks selliseks viisiks, kuidas kõige paremini on võimalik tagada Euroopa Liidu nähtavus. sellest tulenevalt nende osa IPA-s peaks tõusma kolmelt protsendilt vähemalt praegusele neljale tasemele või isegi viiele, selleks et äh, see nähtavuse tase alles jääks, aitäh. aitäh, äh, härra Telli, rohkem äh, kolleege sõna ei soovi, seega siis meie peadirektor Kristjan Danielson. suur aitäh, teie kõrge ausus ehm,! No, uh, alustuseks äh, tervitan selle raporti koostamist, õnnitlen ka autoreid, meie usume, et tegemist on väga korraliku raportiga. see lisab siia teemasid, mis äh, täiendavad meiepoolset ettepanekut. eriti oluline on see, et siin rõhutatakse strateegilist lähenemist. siit tuleb lähtuda tulemustest, nii et tuleb mõelda sellele, kuidas see instrument toimib, nii et ei midagi automaatset, vaid lihtsalt konkreetsed tulemused koha peal ja riigid peavad lähenema nendele tingimustele, mis on vaja täita selleks, et liituda Euroopa Liiduga. võtame teatavaks ka selle, millist tähtsust omastab parlament teatud küsimustele, nagu näiteks sotsiaalmajanduslik areng, me tahaksime seda ka edaspidi rõhustada, haridus loomulikult on oluline punkt ka siis, kui rääkida liitumisest laiemas mõttes kohalikud omavalitsused on siin samuti suure tähtsusega, piiriülene koostöö, kodanikuühiskond, kõik olulised elemendid, mis on siin esmatähtsad. siin oli ka kommentaar vähemuste kohta, jah, me mõistame seda, aga vaatame siin nüüd lisa kaks, kus on nimekiri erinevatest äh, valdkondades, kus sekkumine on võimalik ning vähemused on seal ka mainimist leidnud, nii et ka meie jälgime seda asja väga täpselt. edasi nähtavus, jah, loomulikult see on väga tähtis, see tuleb ka selgelt välja öelda, siin viidati ka sellele, kuidas nähakse Euroopa Liitu ühes nendest riikides, aga paraku on olukord sama ka teistes, nii et me peame äh, mõistmatu osa sellest on sellepärast, et me ei ole lihtsalt oma tööd korralikult teinud ja peame siis äh, paremini töötama. ja meil on nüüd lipp ja ka teised asjad, mis võimaldavad siis äh, nii-öelda Euroopa Liidu kaubamärki justkui paremini äh, reklaamida. minul on siin kolm punkti, mida tuleb veel pikemalt äh, arutada ja need on meie siis murepunktid. esiteks, liitumispoliitika on Euroopa Liidu poliitika. ja IPA on vahend, mis toetab seda poliitikat, mis siis võimaldab valmistada kandidaatriike liitumiseks ette ja sellepärast ongi rahastamisvahend muus raamistikus kui teised vahendid, mis on suunatud kolmandatele riikidele sellel põhjusel komisjon ongi see, kes täielikult on pädev selle rahastamise osas algusest lõpuni. ja meie arvates on see põhimõttelise tähtsusega. ja nii, ja see ähm, kajastub ka mitmetes äh, õiguslikes instrumentides, muuhulgas selles, mis äh, lõi välisteenistuse nüüd teine oluline punkt, delegeeritud õigusaktid ning nende kasutamine. ma ei hakka detailselt sellest rääkima, sest et tegemist on põhimõttelise teemaga, mille juurde me jõuame mitmetes ettepanekutes ikka ja jälle tagasi, komisjoni seisukohad on teada, aga see tuleneb ühest olulisest punktist, milleks on siis valitsemine. ning selle osas peame tööd jätkama, arutelusid samuti peame jõudma äh, ka siit raportist tuleb teie seisukoht väga selgelt välja, ehk siis me peame vaatama, kuidas seda valitsemist, haldamist parandada ning kuidas läbirääkimistes siis äh, lähendada need olulised äh, seisukohad, nii et meie arvates peab see päevakorrale jääma. komisjon näeb, et siin on vajadus toetada või tugevdada poliitilist dialoogi ning lõpetuseks peatamisklausel. jah, me oleme kuulnud äh, ideid selle toetuseks, aga meie oleme jõudnud järeldusele, et äh, individuaalsetesse instrumentidesse seda sisse võtta ei oleks vaja mõned kõnelejad sellest ka rääkisid, küll aga on oluline see, et meil on võimalik reageerida, kui kohapeal riikides midagi juhtub. ja seda me juba teeme. me usume, et meil on ka praegu selleks võimalused juba olemas. näiteks ei pea Türgi on üks näide sellest, sellisest lähenemisest nii et sellised esialgsed märkused minu poolt, ootan huviga meie jätkuvat dialoogi selle rahastamisvahendi üle läbirääkimiste käigus. tänan. suur aitäh teile, kolleegid, kas teil on küsimusi, kommentaare? kui see nii ei ole, siis läheb tagasi sõna kaasraportööridele, härra Salafranca. suur tänu, härra esimees, suur aitäh kõikidele kolleegidele, kes on panustanud tänasesse arutelusse, mis puudutab nii olulist rahastamisvahendit. omalt poolt ütleksin, et jah, määruse tekst ja siin vastuseks härra proua Tsavkole, et siin on juba mõeldud ka prioriteetide hulgas vähemustele. nii et äh, lõikes, vabandust, lisas kaks lõikes A on ära mainitud see, et on võimalik rahastada selle vahendi alt ka tegevusi, mis puudutavad vähemusi. tuleksin, tuletaksin meelde, et meil on siin ka artikkel kolm, mis selgelt viitab piiriülestele projektidele, nii et äh, siin rahastamisvahendid on need prioriteetsed, nii siin ühinen härra Fleckensteiniga, et kui on võimalik neid aspekte kuidagi tugevdada määruse ettepanekus. nüüd äh, härra Danilsonile vastaseks, vastuseks loomulikult komisjon mängib siin võtmerolli vahendi haldamise osas, aga meie tahaksime siiski vaadata, mil määral saaks siia kaasata ka välisteenistust. delegeeritud õigusaktid on loomulikult mõeldud selleks, et parlament saaks tulevikus mängida aktiivsemat ning tõhusamat rolli. institutsioonid saaksid seeläbi tõhusamalt tegutseda võrreldes varasemaga ja meie oleme valmis jätkama konstruktiivset dialoogi teiste institutsioonidega, et tagada, et rahastamisvahendile, vahend on võimalikult tõhus ning et oleks kaitstud kõigi põhiõigused ja pädevused. ja kuni lõpphääletuseni oleme valmis arutama asja kõikide kolleegidega ning vaatame siis, mis määral õnnestub meil määruse ettepanekut paremaks muuta ja nagu härra proua Piri juba ütles, siis on meil olnud väga hea koostöö kolleegidega, ka samuti ka härra Fleckensteiniga, nii et küllap sellises meelsuses ja õhkkonnas läheb, sujub töö hästi, kuni meil on siis juba lõplik raporti ettepanek nii meie parlamendile kui ka komisjonile. Thank you, Mr Salafranca. Kati Piri. suur aitäh. Kati Piri, kas soovite midagi lisada? ei, hästi, sel juhul on siis äh, raporti ettepaneku esimene arutelu lõppenud, hääletamine leiab aset siin veebruarikuus. ehk siis siin on veel aega muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on kahekümne kuues november kell üksteist ja neljandal veebruaril siis läheb hääletusele Ahvetis see raport. me oleme viisteist minutit graafikust ees ja nüüd siis jõuame viieteistkümnenda päevakorrapunkti juurde, mis puudutab raportit komisjoni kahe tuhande kaheksateistkümnenda aasta Türgi aruande kohta. raportööriks on loomulikult meie kolleeg Kati Piri ja muud ei olegi mul lisada, kui lihtsalt palun raportööril sõna võtta. suur tänu, härra esimees. Perhaps walk you quickly through the headlines uh, of the, of the draft reports. vaatame kõigepealt läbi, millised on peamised punktid raportis, kõigil ei ole ilmselt olnud aega, et seda äh, läbi lugeda. raportis kõigepealt me mainime praegust olukorda Türgis, keskendume eriti sellele, mida parlament on ikka ja jälle rõhutanud, ehk siis kõik käib peatükkide kakskümmend kolm ja kakskümmend neli alla. me tervitame seda, et otsustati eriolukord tühistada. Türgis oli väga palju inimõiguse rikkumisi sel ajal, samal ajal me aga kahetseme seda, et on tuldud välja uute seadusettepanekutega, mis tegelikult võimaldab säilitada presidendile ja täitevvõimule era, eriolukorra all antud äh, pädevused, mis on, mis lähevad ilmselgelt liiga kaugele. sada viiskümmend tuhat inimest on arreteeritud äh, viie, viiskümmend tuhat vaba- ja viiskümmend tuhat on endiselt äh, veel äh, kinni peetud. ja pärast eriolukorra kehtestamist Türgis rohkem kui sada viiskümmend kaks tuhat äh, riigitöötajat, kohtunikku, prokuröri, õpetajat ja teisi on vallandatud ja loomulikult on see mõjutanud väga negatiivselt neid konkreetseid inimesi kui ka nende perekondi, sealhulgas rahaliselt, nii et äh, seal tekib selline väga pikaajaline stigmatiseerimine nende inimeste osas nii et on tohutu poliitiline sekkumine kohtuvõimu tegevusse, nii kohtunike kui ka prokuröride tegemistesse, on täiesti erapoolikud ja ebaproportsionaalsed meetmed, mis äh, piiravad äh, sõnavabadust, meediavabadust, pressivabadust, ühtlasi ligipääsu informatsioonile. paraku sellest hetkest, kui ma olen teinud raporti ettepaneku, siis eelmisel nädalal võeti kinni veel kolmteist akadeemikut. üks nendest on endiselt äh, veel kinni peetud. raportis viitame konkreetselt ka olukorrale ähm, ka Kagu-Türgis, äh, kus on äh, ametist äh, vallandatud palju linnapäid, aselinnapäid. ja ametisse on nimetatud siis nii-öelda usaldusisikud ning märtsis kaks tuhat üheksateist aset leidvad valimised peavad olema ikkagi selgeks näiteks äh, sellest, et tegemist on demokraatliku riigiga, nagu äh, kolleegid teavad. Äh, CHP erakonna liikmed on kinni peetud, paljud neist on endiselt vangis, ka kolleeg Demirtas, kuigi on olnud ka kohtulahend Strasbourgi inimõiguste kohtust, mis tehti alles eile ning on selgelt tehtud üleskutse ta sealt vabastada ja kuna Türgi kuulub ka Euroopa Nõukokku, siis äh, on äh, neil kohustus ka jätka ja järgida nii et nagu ma ütlesin, viiskümmend tuhat inimest endiselt veel vangis Osman Kanala, kes on üks juhtiv kodanikuühiskonna tegelasi. teda, ta on vanglas juba üle aasta ja tal ei ole endiselt veel süüdistusigi esitatud. nüüd, mis puudutab parlamenti, eelmisel aastal, kui Veneetsia komisjon viitas erinevatele konstitutsionaalsetele sätetele, siis äh, ütles ta väga selgelt, see süsteemil ei ole tõhusat äh, kontrolli selle üle, kas täitevvõimu ja kohtuvõimu, kohtuvõim on ikkagi lahus. meie oleme nõus selle hinnanguga ning siin on ka mitmed teised punased jooned, nii et kohtuvõim, õigusriik ja meediavabandus, meediavabadus, kui see jääb selliseks, nagu see praegu on või läheb halvemaks ja lisaks sellele me näeme, et siin tuleb veel uus põhiseadus äh, mis rakendatakse ellu ilma, et arvestatakse üleüldse sellega, mida on öelnud Veneetsia komisjon või Euroopa Komisjon või Euroopa Parlament, siis ei ole siin mingit muud võimalikku järeldust kui see, et me nõuame liitumisläbirääkimiste ametlikku peatamist Türgiga. loomulikult, kui me seda teeme, siis tähendab siis on siin seos ka IPA rahastamisvahendiga. nüüd eelmisel aastal me aga ütlesime, et me tahaksime, et kõik vahendid, mis on kättesaadaval rahastamisvahendi IPA kaks ja nüüd uue IPA kolm all, siis tuleb neid hallata otseselt Euroopa Liidu poolt ja pakkuda vahendeid Türgi kodanikuühiskonnale, inimestevaheliseks äh, äh, suhtluseks, pressivabaduse arendamiseks ja nii edasi ma olen siia ettepanekusse sisse pannud ka järgmise, ma kahetsen, et tegelikult siin Euroopa Parlament kümme aastat juba tegi üleskutse peatükkide kakskümmend kolm ja kakskümmend neli avamiseks, sellepärast et meil on siin need vahendid kasutada liitumisläbirääkimistes, mida ei ole kunagi kasutatud, sellepärast et nõukogu muudkui blokeerib. et mis siis nüüd edasi saab? meie siin Euroopa Liidus tegelikult kõik saaksime kasu selleks, kui meil oleks majanduslikult stabiilne ning demokraatlik Türgi. nüüd mida me veel teha saame? jah, need inglisekeelsed sõnad lähevad meelest ära, nii, ühesõnaga, mis meil siin veel kasutada on? raportis ma ütlen, et ma usun, et äh, tuleb jätta ka võimalus tolliliidu ajakohastamisele ja see peab käima koostöö, käsikäes sellega, et Türgi on valmis võtma, rakendama ellu demokraatlikke reforme, kuid lisaks ka kliimamuutusealine poliitiline dialoog ning mis puudutab tööõigust, siis samuti töötajate õigusi mainin siin raportis ka eraldi. näiteks Istanbuli uue lennujaama ehitusel äh, isegi vastavalt ametlikele andmetele hukkus kolmkümmend kaheksa inimest tööõnnetustes ning kolmkümmend üks inimest, kes avaldasid meelt selle üle, siis äh, pandi vangi. nüüd viisa liberaliseerimine on alati selge olnud, et Türgi peab täitma kõik äh, tingimused, sealhulgas muutma oma terrorismivastast äh, tegevust puudutavat seadust aga kui ta nüüd seda teevad, siis peab olema võimalik ka viisavabalt reisida Türgi kodanikel. tolliliidu äh, ajakohastamine ning viisa liberaliseerimise protsessi lõpuleviimine näitaks Türgi äh, publikule, et Euroopa Liit ei ürita siin isoleerida kuidagi äh, Türgit. et me peame oma lubadusi täitma. see tähendab ka näiteks pagulaste ümberasustamist ning ka pikaajaline rahaline abi ja lõpetuseks ka Küprose küsimus ja ma tean, et äh, see puudutab väga paljusid kolleege siin parlamendis, me oleme ikka ja jälle öelnud, äh, et meie seisukohad on samad olnud juba neli aastat. nüüd siis kolleegid, kes tahavad teada, miks seda teist ja kolmandat raportis ei ole, siis vastuseks ilmselt sellepärast, et äh, raport ei saa olla lõputult pikk, siin on tähemärkide piirang üheteistkümnes detsember, ettepanekute esimese tähtaeg ja loodetavasti meil õnnestub siis siis äh, ikkagi nüüd siis saata väga selge sõnum parlamendilt ja loodan, et see, et järgmine aasta on valimised, see midagi selles osas ei muuda ja kallid kolleegid, kui esitate muudatusettepanekuid, ehk siis nagu me ütleme Hollandis, et ärgem tehkem sellest jõulupuud, et ärgem toppigem siia kõike, vaid ikkagi jäägem selle juurde, mis on meie jaoks prioriteete. juba viiendat aastat töötame välja sellist raportit. aitäh Kati Pirile. mul on siin terve rida kolleege, kes soovivad sõna. Türgi alati pälvib suurt tähelepanu. kõigepealt variraportööridele sõna neljaks minutiks igale ühele ja siis vaatame, palju meil aega on, et teised kolleegid ka sõna saaksid, aga ilmselt siis juba lühemalt. kõigepealt Renate Sommer, palun, Rahvaparteist. tänan. esimees ma ei tea, miks Kati Piri mulle otsa vaatas, kui ta rääkis siin äh, sellest, et äh, muudatusettepanekuid on sama palju kui jõu, jõuluehte jõulupuu peal. ühesõnaga, me peame siin loomulikult tähelepanu juhtima nüüd kõige olulisematele punktidele ja omalt poolt ma esitan ka ilmselt mõningad muudatusettepanekud. ja loodan, et jõuame kokkuleppele. me kõik teame, kuidas on äh, arenenud äh, olukord Türgis äh, pärast meie viimast aruannet juulis kaks tuhat seitseteist on ülim aeg meil uuesti Türgi teemal sõna võtta ja see saab olema käesoleva parlamendi koosseisu viimane resolutsioon Türgi teemal ja me peame väga selged olema oma sõnumis ja Kati Piri osades punktides on väga selge. teisalt äh, mõningate punktidega ma sooviksin, et ta oleks äh, olnud veelgi selgem arvamusvabaduse osas on olnud kõige jämedamad ähm, sammud tagasi äh, Türgis ja see tuleb selgelt välja tuua. ma tervitan äh, tugevalt seda, et Kati Piri punktis kolmteist äh, kirjeldas veel kord, et me soovime teha ettepaneku ametlikult äh, peatada liitumisläbirääkimised Türgiga. volinik Haan andis hiljuti intervjuu Saksamaa ajalehele, kus ta samuti kutsus üles läbirääkimisi lõpetama ja see on tõesti teema, millest me ei saa ei üle ega ümber, olgugi et nõukogu on selles osas väga tagasihoidlik, aga meie parlamendina peame kindlasti toonitama, et nii see peaks minema. mõnedest kohtadest on aga ka olulised aspektid puudu, milles me osaliselt juba eelmises äh, raportis kokku leppisime ja äh, mida ei mainita, näiteks Küprose küsimus praegune lõige üheksateist ei vasta meie viimase resolutsiooni nõudmistele. Ankara protokolli tuleks mainida mõnedes lõigetes, mitte põhjenduspunktides ja tuleks äh, täpsemalt tähelepanu juhtida Türgi ähm, asustuspoliitikale Äh, Küprosel ja Küprosel äh, on äh, Türgi teinud ka samme oma majandustsooni osas. aga ma usun, et selle kohta tuleb palju muudatusettepanekuid. minu arvates on puudu ka see, et räägitakse Türgi probleemidest naaberriikidega, näiteks kaasus Belli Kreekaga, Armeenia teema kaks tuhat üheksa suhete normaliseerimise protokollid ei ole Türgi poolt äh, allkirjastatud ja Armeenia omalt poolt äh, ka loobus äh, nendest protokollidest. peaksime rääkima ka usuvabadusest, aramealaste olukorrast. meie protesteerisime ja aramealastele anti seepeale tagasi neilt võõrandatud kirikud ja kloostrid, aga ainult hooned, mitte kinnistud, sinna juurde kuuluvad ka muud hooned, põllud ja see kõik lihtsalt eh, niimoodi eh, tasapisi riigistatakse Eh, sellepärast et kui omanikud eh, kaebavad, siis nad eh, saavad tagasi oma krundid niimoodi, et tuleb taha teha läbi meeletult palju kohtuprotsesse, menetlus on väga pikk ja lõpuks omanikel saab lihtsalt raha otsa ja riik krahmab need krundid endale ja kui kloostril ei ole üldse maad, siis klooster ellu ei jää seda tuleb ka selgelt äh, välja öelda ja seal leiab äh, juba palju aastaid aset äh, etniline puhastus, et need ürgkristlikud kogukonnad lihtsalt riigist välja ajada, seda tuleks ka mainida. me peaksime rääkima ka Türgi õpetajate röövimisest Kosovos, Moldovas on see toimunud ja Kati Piri minu arvates on äh, väga ebaõnnestunud äh, see, et äh, esimene lõige algab sõnadega welcomes, tervitab ja tõesti, meil on hea meel, et erakorralisest seisukorrast loobuti, aga see welcomes läheb minu jaoks siiski liiga kaugele. me peame selle ümber sõnastama või teise kohta panema ja on veel mitmeid lõikeid, mille osas oleks muudatusi vaja ma ei mainiks enam peatükkide kakskümmend kolm ja kakskümmend neli avamist üldse, aga nendes küsimustes tuleb meil või jõuda kokkuleppele. mul on mõned head ideed olulisteks muudatusettepanekuteks, ma tänan äh, raportööri, ma tean, et äh, muudatusettepanekute arv on äh, piiratud ja me kindlasti teeme head koostööd temaga, aitäh. E suur tänu, kolleeg Sommer ja ECR fraktsiooni nimel härra Pelder. Ähm, Hartelijk dank, meneer de voorzitter. Eh, allereerst eh, complimenten aan de rest van de rapporteur voor een, eh, een solide... suur tänu! õnnitlused raportöörile. tegemist on tekstiga, mis on faktipõhine, ma tean, et pidite siit palju välja jätma, ma olen seda raportit lugenud ja siin on mitmed punktid, mis mind šokeerisid, aga siis ma sain aru, et teil ei olnud olnud piisavalt aega selleks, et seda kõike väga täpseks ajada. nüüd terve piirkond ja Euroopa Liidu välistegevus seal kandis. see on üks oluline punkt. nüüd üks teine teema, arvestades seda, kui palju türklasi rändab Euroopa Liitu ja kui hakata siin seostama valitsust ning äh, diasporaad, siis võib see tekitada pingeid, nii et tuleb mõelda ka, kuidas äh, see kõik äh, mõjutab näiteks seda, kuidas see paistab siis türklastele ähm, Hollandis ja Saksamaal ning milline on selle mõju suhetele äh, Türgiga, mina olen äh, ühenduses äh, protestantliku kirikuga Türgis ning see kõik on pannud mind väga muretsema selles osas, kuidas Türgi ühiskond areneb. nii et äh, kuhu Türgi Vabariik üldse liigub Erdoğani võimu all et milline see režiim siis tegelikult on, milliseid sümptomeid siin on, aga ärgem vaadakegi sümptomeid, vaid mingem kohe režiimi iseloomu põhjani välja. vaatame, millised on olnud erinevad väljaanded ja mida on öelnud vaatlejad Erdoğan on öelnud, et see on moslemi vennaskonna vastu. on viidatud ka näiteks araabia dissidentidele, aga mida selle all silmas peetakse? ja vaatame näiteks Türgi suhteid naaberriikidega. siin äh, näiteks on Iisraelil roll mängida, antisemitistlikud tendentsid Türgis, Türgi ühiskond kui selline. ja türklased, kes pooldavad ilmalikku riiki. mida siis Erdoganil plaanis teha on, kas ta tahab äh, kehtestada islamivabariigi nagu Iraanis või mitte. kõik see mõjutaks ju ka meie suhteid Türgi Vabariigiga. aga suur aitäh, et mind ära kuulusite! Come... suur tänu ja nüüd jõuame järgmise Hollandi kolleegi juurde. Maritša Šaake Alde nimel, palun. jah, aitäh härra esimees, mina ei räägi kuigi pikalt, sellepärast et raportöör Kati Piri on teinud ära väga hea töö raportiga. jällegi me näeme siit selgelt ja loodame, et me lähme sellega kaasama, et parlament on äh, väga selgesõnaline Türgi osas ja ka räägib põhimõtetest ja tundub, et paraku me oleme ainus Euroopa Liidu institutsioon, kes nii põhimõtteliselt käitub. nüüd õigusriigi põhimõtted kõigepealt jah, siin on olulised äh, konkreetsed juhtumid, me räägime inimestest, kes on ju vangis, nagu näiteks äh, Osman Kavala. ja teiselt poolt siis õigusriigi ähm, hajumine täpsemalt ja samuti võimude lahususe kadumine Türgis. oluline on viidata õigusriigi põhimõtete järgimisele ka internetis äh, vähemuste äh, õiguste kaitse, LGBTI ja samuti naiste ja tüdrukute õigused, nii et me peaksime äh, alati siin rääkima õigusriigi põhimõtetest. ma saan aru, et siin peab jääma võimalus tolliliitu edasi arendada, kuid samas me ei saa nõustuda sellega, et tegemist on et liitumisläbirääkimiste asemel me siin lihtsalt nagu jääme kuidagi sellisele praktilise suhtluse tasandile, et alati on väärtuspõhine tegevus kõige olulisem ja seda me siin ka rõhutame. jah, loomulikult me oleme näinud, et milline on alternatiivne variant, see vägagi küüniline äh, rändeteemaline kokkulepe meie vastutusalas on ka see, tagada, et inimesi koheldakse hästi ning et näiteks laps, tööjõu kasutamine või äh, seksuaalne kuritarvitamine on probleemid, mille vastu ka võideldakse. mina juhtisin hiljutist visiiti Inimõiguste Komisjonist, me kohtusime kolme ministriga ja kõik nad ütlesid, äh, nagu ka pressist lugeda sai, et Türgi valitsus on huvitatud sellest, et parandada suhteid Euroopa Liiduga. ja ma arvan, et oli väga hea, et me nõudsime seda, et ei oleks vaja mitte sõnu, vaid ikkagi tegusid, mis meid veenaks, sellepärast et siin on asi nii hulluks läinud, et me alustame selle usalduse ülesehitamisega ikkagi väga äh, madalalt. meil peab olema ligipääs enda valitsusele soovime, et äh, siin ei äh, tehtaks äh, kommentaare Türgi parlamendis meie raportite suhtes, öeldes, et meie raportid on sisutühjad ja mõttetud, nii et see meie ähm, suhteid küll kuhugi edasi ei vii, nii et kui selline on Türgi valitsuse suhtumine, siis peame me ka meie oma tooni muutma. suur aitäh Marita Šakele ja nüüd äh, proua Palera, palun rohelistest. nii, ootan ära, et te kõrvaklapi pähe panete. niisiis, me räägime siin raportist. mis on tegelikult aastast kaks tuhat seitseteist mis käib siis aasta kaks tuhat seitse komisjoni raporti kohta, nii et väga kummaline, et meie saame alles nüüd selle kohta arvamust avaldada varsti on ju aasta kaks tuhat üheksateist juba käes, aga me peame kuidagi jah, siin selle asja lahendama, ma ei ütle mitte, et see, väida mitte, et see oleks nüüd raportööri öö, süü meie ei saa siin lähtuda ainult sellest, mis toimus aastal kaks tuhat seitseteist, vaid me peame ikka vaatama, mis on aset leidnud aastal kaks tuhat kaheksateist, nii et seda tuleb ka väljendada meie arvamutes, arvamustes. eelmisel suvel käisin Ankaras ja ka mujal Türgis selleks, et kohtuda muuhulgas meie rohelise, roheliste kolleegidega. ma ei usu, et äh, oleks äh, täiesti eksinud kõik need inimesed, kes olid, äh, toetasid selles kohtuasjas inimest. kaks inimest, kes vahistati, on vahepeal lastud vabadusse, aga jaanuaris tuleb jällegi uus kohtumenetlus ja meil tuleb siis äh, vaadata, mis seal juhtub. ülimalt oluline on see, et me jälgiksime sündmusi Türgis ja seetõttu on äh, väga hea, et me oleme sinna saatnud oma delegatsioonid, aga sellest ei piisa, me peame olema seal kohapeal ja mis puudutab äh, külaskäiku Džabakisse äh,,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 ehitada vaidlusalusele kohale ostukeskus. ühesõnaga, tahetakse kõik äh, ümber kujundada, midagi hoopis muud esi-, ehitada ja see on täiesti katastrofaalne, sellepärast et äh, kultuuripärand läheb kaduma. me peame seda kultuuripärandit kaitsma ja meil tuleks ka vastavad ettepanekud teha. ja siis mul on veel üks küsimus Dmitri juba mainis seda, aga siis äh, punkt kolmteist, äh, ametlik liitumisläbirääkimiste peatamine Türgiga. kuidas see on äh, seotud sellega, et me endiselt eraldame abirahasid Türgile? see on kõik seotud selle lähendamisprotsessiga. kas on üldsegi äh, võimalik, et kui me peatame liitumisläbirääkimised, siis me endiselt eraldame neid ühinemiseelse abi rahastamisvahendi ehk IPA äh, rahasid Türgile. kolleeg Šake äh, ütles, et äh, ei piisa sellest, kui me moderniseerime tolliliitu, enne kui me ei ole näinud äh, konkreetseid tulemusi, kui meil ei ole tõendeid selle kohta, et Türgi areneb tõesti demokraatlikus õiges suunas. me peame sõnastama oma nõudmised, enne kui me liigume edasi. mina eriti ei tahaks panustada sellele, mida Erdogan ütleb, vaid ma tahaksin näha konkreetseid fakte ja ma soovin, et tekst oleks selles osas veelgi selgem, aitäh. Thank you, Miss Valero. The... Äh, suur tänu, kolleeg Valero. ja nüüd QNGL-i äh, nimel äh, annan sõna härra Hadži Georgiale. tänan. tõsi on see, et viimastel aastatel on Türgi vähemalt äh, sõnades äh, näidanud üles teatavat lähenemist Euroopa Liidule. me näeme seda delegatsioonis, aga esialgu on tegemist ainult sõnadega, sellepärast et äh, tegelikkuses me ei tähelda, et Türgi võtaks vastutust kanda Euroopa väärtuste vallas või tegeleks demokratiseerumisega. juhin tähelepanu ühele küsimusele, mis on minu arvates väga oluline, see on tolliliit Türgiga. olen arvamusel, et äh, Türgi äh, unistus suhetes Euroopa Liiduga seisneb selles, et äh, oleksid head tolliliidu tingimused aga samas me ütleme, et liitu nad ei saa. ja võib-olla siis äh, tolliliit äh, asendabki tegelikku liitumist. ma samuti tahaksin öelda, et äh, kuna me oleme juba aastaid töötanud Türgi liitumise teemaga, siis äh, tuleb öelda, et see liitumine on võimalik siis, kui leiab aset demokratiseerumine ja meile Küprosel saab edasiminekul on võimalik siis, kui äh, lahendatakse ära mm, Küprose probleem. aga tundub, et äh, lahendusvõimalused Küprose küsimuses vähenevad kui nüüd rääkida, kuidas oleks võimalik äh, liikuda edasi, siis äh, võimalused äh, on tõesti meil väga vähesed, arvestades seda, milliseid tegusid teeb Erdogan ja milliste kommentaaridega esineb Trump. ja ma ei tea tõesti, mida on vaja öelda seoses Türgiga või teha et nad äh, saaksid äh, aru, et nad äh, peaksid tõesti minema demokraatia teed, aga praegu meil ei ole tingimusi ja meil ei ole seal poliitilist tahet ja me ei saa Türgile praegu mingisugust survet avaldada, aitäh. suur tänu, hea kolleeg. ja nüüd härra Schaffhauser ENF-i nimel, palun. aitäh kui Türgi ei oleks NATO liige, ei oleks me kunagi üldse hakanud liitumiseelsest perioodist rääkima. see riik eh, tuli Euroopasse, tungis Euroopasse, tema Euroopa tsivilisatsiooni kultuuri, ta pole kunagi kuulunud siia tegelikult. täna kolleegid mõistavad, millega on tegemist ja avastavad seda, mida meie teadsime juba algusest peale. ma tunnen suurt headmeelt selle üle, et lõpuks saab läbi see liitumiseelne periood. aga me peaksime karmimad olema peaksime tollitingimused paika panema selle riigi piirile sellepärast et me ei saa nõustuda sellega, kuidas tema siseasju äh, ohjab, äh, see on küll nende siseasi, aga äh, ka välisasju, me ei unusta Küprost. härra Erdogani taheti meile näidata kristliku demokraadina, aga nüüd me näeme, mis ta on, moslemi vend ning tema ainsaks eesmärgiks on Euroopa islami, Euroopasse islami toomine, ta töötab selle nimel ja kui kuulame ka tema kõnesid äh, kogukonnale kõikjal, siis mõistke, tegemist on sõjaga, agressiivse sõjaga ja teie, teie ulatate talle selle nööri, millega ta tahab meid üles puua. me peame lõpetama mitte ainult liitumise, vaid ütlema selgelt välja, et kui meil vaenlane on, siis meil on see vaenlane. me peame olema karmid. ja seega tervitan neid positiivseid samme. sellest hoolimata leian, et me ei tohiks sekkuda Türgi siseasjadesse. aga me peame vaatama, kuidas Türgi meiega on käitunud. šantaaž rändeküsimustes, kuidas diasporat poliitiliselt ära kasutatakse. islami tahtlik pealesurumine, temaga islamiste toetanud, islamivendade toetamine, kõik see peab lauale tulema, nii et me võiksime selge peaga otsustada. komisjon jällegi välisteenistusega on üles näidanud täielikult suutmatust mõista, mis toimub. suur aitäh! okei okay,, thank you! suur tänu! härra Schaffhauser. nüüd ma annan sõna härra Epiditeiosele. suur tänu, eh, esimees niisiis, meil on olnud eh, palju raporteid eh, selle kohta, mis toimub Türgis ja mida Türgi peaks tegema, et liituda Euroopa Liiduga aga kuhu me oleme sellega jõudnud? Euroopa Liit läheneb Türgi küsimusele väga silmakirjalikult. me saame aru, et Türgi rikub inimõigusi, et Türgi kasutab äh, vägivalda isegi teiste riikide kodanike vastu. nii et tegemist ei ole demokraatiaga ja sellest kõigest äh, hoolimata Euroopa Liit äh, soovib äh, Türgile rahalisi vahendeid eraldada. Euroopa Liit rõhub sellele liitumisele iga hinna eest, olgugi et tegemist ei ole Euroopa riigiga. ja mis puudutab kõike muud, siis ma arvan, et äh, me arutame tolliliitu ja viisavabadust, aga tegelikult on asi selles, et me soovime anda raha Türgile. ja me üritame seda teha demokraatia egiidi all mina olen arvamusel, et äh, liitumisläbirääkimiste peatamine Türgiga on ääretult vajalik. tänan, härra Epideteios. ja nüüd lõpuks annan sõna neljaks minutiks härra Kirkusele, kes on äh, Türgi delegatsiooni juht parlamendis. suur tänu. ma soovin äh, tänada Kati äh, Pirit väga põhjaliku töö eest, mis ta on teinud. ma olen nõus temaga, kui ta ütles, et need meetmed, mis Türgi on võtnud pärast riigipööret, ei ole olnud piisavad ja need on tulnud liiga hilja. aga ma olen eriarvamusel mõnede tema lõppjäreldustega. läbirääkimised riigiga on üks viis, kuidas me kujundame oma suhteid teiste riikidega, kui me selle protsessi katkestame siis meil ei ole äh, tõhusat äh, vahendit, aga tegemist siiski on ju teatava vahendiga. kui me liitumisläbirääkimised katkestame, siis me saadame türklastele sõnumi, et äh, Euroopa Liit tõmbub tagasi suhetes Türgiga ja nüüd, äh, mis puudutab tolliliitu, tuleb sellega arvestada ja me saadame sõnumi Türgi kodanikuühiskonnale me ütleme neile, et me peame oluliseks demokraatiat, aga me ei tohiks siiski selle käigus äh, kõiki ühendusi, kõiki äh, sildu põletada kõik valitsused, kaasa arvatud Küprose ja Kreeka oma, on äh, liitumisläbirääkimiste täieliku peatamise vastu. vabaühendused on samuti äh, selle vastu. ma räägin siin ka kodanikuühiskonnast, ajakirjanikest. Nad soovivad äh, jätkata läbirääkimisi ja kõik need äh, sidusrühmad ütlevad meile, et me ei peaks läbirääkimisi peatama, sellepärast et äh, see ei oleks soovitav. nii et seda kõike tuleb äh, arvestada ja tuleb äh, asju kainelt hinnata ja vaadata, mis on meie kohustused seoses Euroopa Liidu ja Türgi tulevaste suhetega, me oleme ka naaberriigid, kanname mõlemad äh, migratsioonikoormat. ja see on väga oluline teema, siin tuleb arvestada ka, millised on meie suhted Liibüaga. Türgi on võtnud osa sellest rändekoormast enda kanda. ja mis sõnumi me saadaksime Türgile, kui me sulgeme kõik uksed ja põletame kõik sillad? ma arvan, et äh, meil peaks olema de facto külmutamine, aga meil peaks olema ka selge, mida me tulevikus teeme, muidu me seda mängu ei võida, aitäh. tänan. nüüd äh, said äh, sõna need kolleegid, äh, kellel oli võimalik pikemalt sõna võtta, nüüd saavad sõna teised kolleegid, kümme sõnasoovi on ja olgugi, et me alustasime kakskümmend minutit varem, on nüüd aeg otsa saamas, nii et igaüks saab maksimaalselt kaks minutit, vabandust, ma pean olema tõesti väga range siin ja alustame härra Kukaniga. tänan, äh, esimees. kõigepealt äh, ma sooviksin äh, tänada Kati Pirit tema pühendumuse eest Euroopa Liidu-Türgi suhetele ja ma sooviksin tänada teda realistliku raporti eest. seda ei olnud kindlasti lihtne koostada, arvestades seda, milline on äh, olukord äh, Türgis. arvesse tuleb võtta ka kogu geopoliitilist olukorda. minu arvates on äh, kahetsusväärne, et see viimane raport meil on tõesti selline regressiraport, mis juhib tähelepanu olukorra halvenemisele Türgis, eriti õigusriigi ja põhiõiguste valdkonnas. neli, viis, kuus, neliteist, need lõiked juhivad tähelepanu vajakajäämistele justiitssektoris ja isikuvabaduste vallas Euroopa Parlament peab siiski leidma võimalusi, kuidas suhelda oma kolleegidega Türgis ja kaasates kõiki äh, poliitilise maastiku osalisi, me peame saatma sõnumi nendele ühiskonnaliikmetele, kes tunnevad sidet Euroopa väärtustega. on äh, palju valdkondi, kus meil on võimalik koostööd teha, ränne, julgeolek, kliimaküsimused loomulikult on seda kõike võimalik teha siis, kui Ankara liigub õiges suunas. üks äh, positiivseid signaale oleks see, kui äh, rakendataks Veneetsia komisjoni ettepanekud seoses põhiseaduslike muudatustega. suur tänu, Edward Kukan ja nüüd sotsiaaldemokraatide nimel härra Postinaru. tänan, äh, esimees ma sooviksin kõigepealt tänada Kati Pirit suurepärase tehtud töö eest, see on väga täpne, selgne raport, mis väärib meie heakskiitu. teen lühidalt. ma võtan tõsiselt kõike seda, mis on raportis kirja pandud. ma võtan väga tõsiselt kolleeg Kirkose kommentaare sellepärast et äh, küsimuseks ongi siis, et kuidas edasi ja millise sõnumi peaks äh, parlament saatma järgmisele parlamendi koosseisule. kaks aspekti. esiteks, ülimalt oluline on, et meil oleksid võimalikult paljud dialoogi ja koostöökanalid avatud äh, Türgiga nii praegu kui ka tulevikus ja väga oluline on tolliliidu moderniseerimise teema. me võiksime seda moderniseerimist hakata jõustama, sellepärast et äh, meil on äh, ajapiirang ja me võime muidu kaotada kaks aastat ja siis äh, järgmine parlamendi koosseis alustab selle teemaga alles aastal kaks tuhat kakskümmend ja hakkab vaatama siis, kas on võimalik midagi teha. ja teiseks, meil äh, tuleks tugevdada koostööd rände, julgeoleku ja terrorismivastase võitluse vallas pragmaatilistel äh, põhjustel tuleb seal tegutseda mitte tunnete ja emotsioonide tasandilt, mõlemal poolel on teineteist vaja ja esimees veel lõppkommentaar ärgem võtkem Euroopa Liidu Türgi teemat pantvangiks sisepoliitikas, see ei oleks meie huvides, aitäh. aitäh, härra Postinaru ECR-ist. härra Teo Kauros. suur aitäh tahaksin teavitada esimees sellest, et Türgi on meid ähvardanud. nimelt ähvardas ta, et äh, takistab ühe äh, delegatsiooni visiiti Türgisse. Europol andis meile sellest teada, parlament on nüüd kursis sellega vabandust, mina olen ka selles delegatsioonis ja ma tahan Türgisse minna ja tahtsin, et see oleks selge. praegune olukord eh, tuleneb sellest, et Türgi on ebademokraatlik. see on suunatud teiste rahvaste vastu, kes Türgis elavad, kuid türklaste enda vastu ka. nagu härra Kirkas ütles inimesed kardavad, et me unustame nad. aga ärgem unustagem seda, et Euroopa rahvad oleme me unustanud juba aastaid, Küprose inimesed näiteks. Nad elavad sisse piiratult ning neid ähvardab etniline puhastus. Türgi tegutseb Süürias, Iraagis ta on alla surunud kõik need rahvad, keda, kes ta, mis ta okupeeris. selline pealesurutud äh, türgistamine on valitsuse poolt toetatud äh, tegutsemisviis. meie tahame, et Euroopa Liit paneks paika mm, kokkuleppes aluspõhimõtted. praegu see, mis toimub, on täielik aparteid. see on vastuolus Euroopa Liidu põhimõtetega ning äh, jällegi samme edasi Türgi rahva Küpro-, vabandust, Tür-, mm, Küprose rahva türklasteks muutmise poole. rahvas peab saama ise otsustada ja ilma välisähvarduseta. me nõuame, et Türgi respekteeriks demokraatiat. ning kõik kokkulepped, mis on sõlmitud, tuleb ka jõustada. suur aitäh teile! härra Ali, kaks minutit aitäh, lugupeetud esimees äh, Kati Piiri. tahaksin avaldada tunnustust äh, raporti koostajale ja alustuseks äh, rände kohta paar sõna. proua Piiri raportist õigesti tuuakse välja, et Türgil on oluline roll rändekriisi ohjamises. Türgi on üles näidanud külalislahkust, üle kolme miljoni Süüria põgeniku on seal. samas Bulgaaria esindajana, naaberriigi esindajana on mul infot, et Türgis on palju pingeid eh, kohaliku elanikkonna ning põgenike vahel, sellepärast et uusi asukaid on väga palju, me räägime peaaegu miljonist inimesest. hoolimata sellest on aga Türgi olnud problemaatilise olukorra stabiliseerivaks jõuks. nüüd majandusest. Türgi on Euroopa eh, kuues eh, suurim kaubanduspartner ning teen oluliseks ka Euroopa Liidu jaoks, nagu raportöör õigesti ka toonitas. komisjon ütleb, et aga Türgi on lai äh, turumajandus ning kannatab rändesurve all. me peame seda silmas pidama, kui hindame olukorda sellest lähtudest ma tahaksin nüüd jõuda peamise punktini, nimelt et me tahame peatada liitumisläbirääkimised ametlikult Türgiga. ma tahaksin küsida proua Piirilt, kui see läbi läheb, kuidas me jätkame koostööd, millises raamistikus? Te rääkisite viisade liberaliseerimisest ning tolliliidust, toetan seda, aga samas ütlesite, et et ainult liitumisläbirääkimised tuleks peatada. kuidas me saame edasi liikuda, kui läbirääkimised on peatatud? kui tahame jätkata kahepoolset dialoogi Türgiga, siis karta on, et siin me lihtsalt põletame kõik sillad. me kardame, et läbirääkimiste lõpetamine võiks kahju tuua kodanikuühiskonnale ning viiks Türgi Euroopa Liidust kaugemale, sellega me ei tohiks nõustuda. millise sõnumi saadame siis kodanikuühiskonnale, sellepärast et nemad ju tegelikult tahavad tugevamat dialoogi. Miss... härra Ali, aitäh, proua Sakurafa, palun kaks minutit. suur aitäh. fakt on, et proua Piiri raport kirjeldab äh, traagilist olukorda Türgis ning sellest tulenevalt me ei saa toetada liitumisprotsessi. see muidugi viib olukorra külmutamiseni, aga siin räägitakse ka tolliliidu tugevdamisest ning sellest, et tuleks heanabalikke suhteid parandada. kolleegid, kas te tõepoolest usute, et Türgi lõpetab ebastabiilsuse levitamise naabruses ja korraga siis hakkab äh, respekteerima inimõigusi ja õigusriiki. kas ta tunnustab näiteks Küprose Vabariiki? kas te tõesti usute seda? kui me ku-, vaatame, mis Türgi praegu Küprose kohta ütleb, kas te tõesti saate seda uskuda? ma arvan, et Euroopa Liidu poliitika siin lähtub meie enda investeeringutest ja huvidest. aga ega olukord ümber ei pöördu. aitäh. aitäh, härra Kristoforu, palun. aitäh ma arvan, et me peame kaitsma Euroopa Liidu väärtusi. ma usun neisse väga tugevalt. aga kui vaadata seda, mis Türgis toimub, siis on selge, et Türgi igapäevaselt rikub Euroopa Liidu väärtusi. kõikidel nendel aastatel, mille läbirääkimised liitumisel on käinud, Türgi on äh, tegelikult saanud ainult midagi. aga mis ta on andnud, kas ta on midagi meile tagasi ka pakkunud? või on ta olnud täiesti ükskõikne Euroopa Liidu väärtuste vastu ning ei ole kinni pidanud ka Istanbuli kokkuleppest. Küprosel on Türgi väed ja ei ole ka mingeid sanktsioone võetud. meil on endiselt ka põgenikke Küprosel, kes endiselt kõikide nende aastate jooksul ei ole saanud koju tagasi pöörduda ja võtke ka muidugi seda, millist rolli Türgi mängib Lähis-Idas. ta provotseerib täiesti regulaarselt, provotseerib regulaarselt seal konflikte lahendus Küprose küsimusele on hädavajalik. Türgi ei peaks mingil juhul selliste rünnakutega jätkama ning rikku-, inimõiguste rikkumistega jätkama. eriti just Küprosel. tegemist on põhimõttelise küsimusega, Euroopa Liidu liikmesriigid ei tohiks Türgile relvi müüa sellepärast, et Türgi kasutab neid relvi Küprose elanikkonna vastu. ma usun, et, et siin on lahenduseks ka tolliliidu külmutamine. vastasel juhul me lihtsalt anname Türgile auhinna selle eest, et ta on äh, Kreeka ning Küprose aadressil mitteaktsepteeritavalt ja provotseerivalt käitunud. aitäh ja lõpetuseks sotsialistid, demokraadid, neli tükki järjest, härra Papadakis kõigepealt. Θα ήθελα να δώσω συγχαρητήρια μου στην εισηγήτρια για τη σκληρή δουλειά για να καταθέσει αυτό το... Tahaksin tänada raportööri suurepärase töö eest ja kõva pingutamise eest. See raport näitab, milline on praegune reaalne olukord Türgis. Me kõik mõistame seda me tahame, et Türgi peaks kinni inimõigustest, nii et ta saaks Euroopa teel jätkata. ja saaks äh, edukalt lõpetada liitumisläbirääkimised nii et äh, me peame vaatama ka, mida Türgi teeb välispoliitiliselt, ta ähvardab ning äh, ründab Küprost regulaarselt, Küprose majandusruumi. ta ei võimalda Küprosel oma äh, kütuse ning energiaressursse kasutada sellest tulenevalt läbirääkimiste peatamine see ei tohiks tähendada seda, et me tugevdame tolliliitu Türgiga, see oleks Türgi tagaukse kaudu sisselaskmine. suhted peavad olema heanaaberlikud. nii et kui me tugevdame tolliliitu ja kui me liberaliseerime viisad, ilma, et Türgi midagi meile vastu annaks, siis sellega me põhimõtteliselt lähtume äh, ikka porgandi äh, põhimõttest, mitte prääniku põhimõttest, mitte vitstest. Andrulaakis Türgi kohta. me näeme Erdogani uusi põhiseaduslikke ettepanekuid. E, mitte mingit lootust siin tuleviku jaoks ei ole, seega me peame Euroopa Parlamendi eelmise aasta otsuse juurde tulema ehk siis ametlikult lõpetama tolliliidu. härra Demitas on väga ettevaatlik Türgi poliitikud, kes äh, varjupaika äh, taotlevad Kreekas, nende arv on äh, kasvanud viimasel ajal, sellepärast et Türgis õigusriigi korda ei ole. see on muidugi esmatähtis, kui me räägime Türgi võimalikust liitumisest. palju kaasuspelli juhtumeid on Kreekaga. kui me vaatame kas või seda, mis territoriaalvetes toimub ja Küprosel eriti, siis meil on, meid provotseeritakse tõsiselt. mis puudutab inimõigusi, kui vaadata ortodoks õigeusu patriarhaadi tegevust, siis ka vähemuste õigusi tallitakse jalge alla. Käti, sa oled muidugi väga hea töö ära teinud, aga me ei taha, et sellest raportist saaks selline kuusepuu, kuhu saab ükskõik mida külge riputada. muudatusi, ettepanekuid aga peame tegema, eriti Küprose kolleegid teevad seda sellepärast, et ähm, nad tunnevad väga suurt huvi äh, selle raporti vastu meil on siin palju kreeka keelt kõnelevaid kolleege, kas pole? ainult kord aastas. nii see on siin komisjonis, siis kui me Kati Piiri raportit arutame, aga nüüd härra Mauridis. aitäh ja kuulete jällegi keel, kreeka keelt Mikrofon. Απολογούμε aitäh. tõepoolest, tegemist on väga keeruka küsimusega ja ma ei tahaks olla tema asemel, aga see raport lihtsalt äh, nendib fakte. selleks on vaja julgust kui kõiki neid arve vaadata, kõiki näiteid sellest, mis tegelikult Türgis toimub, õigusriiki pole, rikutakse inimõigusi. Euroopa Liidu kohtuotsuseid vaidlustatakse ning samuti sekkutakse justiitssüsteemi toimimisse. see on praegu tegelikult täitevvõimu kätes kõike seda arvesse võttes, kui me tahame ausad olla, siis peame lihtsalt jõudma järeldusele, et ilmselgelt ei ole tegemist demokraatiaga. ja teiseks, kui me oleks teistsugust poliitikat äh, arendanud, siis kus me oleksime praegu äh, siin ei ole mõtet polemiseerida, aga vaadakem praegu tulevikku, mõtelgem, kuhu välja jõuda. Türgi peab oma kohustused täitma Euroopa Liidu suunal ja alustuseks tunnustama Küprose Vabariiki. teiseks, minu meelest on tegemist paradoksiga me peame vaatama, kuidas toime tulla Erdogani islamiseerimispoliitika Lääne-Balkanil. aga mis Euroopa Liidu territooriumil toimub, Põhja-Küprosel, mis on okupeeritud endiselt, seal ka. kolleegid, küsimus ei ole ainult õigusriigis, mida tuleb muidugi kaitsta, kuid samuti Euroopa Liidu huvides, mida kahjustatakse Lääne-Balkanil ja ka Vahemere idaosas. Türgi on meie väärtustele lihtsalt vastu härra Fronsulika lõpetuseks, palun. president, uh, thank you so much, in fact I am. suur aitäh. mina tegelikult tahaksin järgmisel teemal sõna võtta. aitäh teile. Need on ainult head uudised, ma annan uh, teile siis järgmises punktis sõna. nüüd aga, kas härra Popovski komisjonist ja härra Freliisen välisteenistusest soovivad sõna. härra Popovski kõigepealt. aitäh. tervitame Kati Piiri pingutusi kajastada Euroopa Liidu Türgi suhete väljakutseid ja teha seda tasakaalustatult töö käigus me oleme näinud korduvalt seda ja nõustume paljude muredega, mis siin on välja toodud, oleme ka ise neid väljendanud korduvalt, eriti mis puudutab sõnavabadust, õigusriiki, justiitssüsteemi, sõltumatust, põhiõigusi. põhimõtteliselt teie eelnõu äh, läheb kokku sellega, mis meie ütleme oma eduaruandes laienemise kohta tahaksin veel toonitada mõningaid murepunkte ja tahaksin vastata ka mõningatele soovitustele, mis raportis tehakse. me tunneme väga suurt muret selle pärast, et akadeemikud, inimõiguste kaitsjad, ajakirjanikud, parlamendiliikmed on vangistatud, muuhulgas härra Dimitrus, hoolimata Euroopa Inimõiguste Kohtu otsusest, kus kutsuti üles tema vabastamisele ja mis oli päris äh, selgesõnaline oma sõnastuses samuti see, et kõrge profiiliga isikud on endiselt vangistuses. sellega rikutakse äh, üksikisikute õigust äh, ennast vabalt väljendada, kodanikuühiskond on surve all ning tegutseb üha kogu, kiiremini kokku kuivavas ruumis. Euroopa Nõukogu ja Veneetsia komisjoni muresid jagame ka äh, kontrolli osas me näeme ka seda, me ootame ka justiitssüsteemi reformi. loodetavasti saame sellest teada võimalikult pea. Äh, liitumiseelse abi kohta. ja siin viitan sellele, et siin ei olnud mingit kokkulepet kaks tuhat üheksateist äh, eelarves läbitusmenetlus kukkus läbi, aga me usume, et on äärmiselt oluline, et me tagasime piisavalt vahendeid selleks, et toetada üleminekut põhiõiguste austamisele, toetaksime kodanikuühiskonda, tagaksime demokraatia ja õigusriigi. Türgi peab jätkama osalemist euro-, sellistes programmides, mis toetavad kodanikuühiskonna väljakujundamist nagu Erasmus pluss ning Horisont kaks tuhat kakskümmend komisjoni poolt juhitavate fondide osa tõstmist me toetame eriti, mis puudutab kodanikuühiskonna toetamist, me jätkame seda poliitikat ka lähiaastatel. ka Türgi partneritele oleme sellest teada andnud, aga selleks on meil vaja vahendeid ja ma kardan, et kärped, äh, mis teie maja, teie koda pakub välja kahe tuhande üheksateistkümnendaks aastaks, ei võimalda komisjonil oma plaane ellu viia. tuletan meelde, et Türgi on üheks meie lähemaks ja olulisemaks partneriks. Euroopa Liidul on selged huvid stabiilse demokraatliku Türgi osas ning seega on esmatähtis, et dialoog jätkuks ning et me saaksime jätkata koostööd energia, transpordi, majanduse vallas homme kõrgesindaja äh, Mogherini ja volinik lähevad Türgisse selleks, et kohtuda kõrgetasemelise Türgi valitsuse delegatsiooniga. Äh, energia osas ja, ja majanduse osas järgmise aasta alguses äh, on läbirääkimised käimas. tolliliit on meie huvides, seda mainitakse ka raportis, võttes arvesse majandussuhete tihedaid, tihedust Türgiga plaanime me ka äh, muudes valdkondades tegelikult äh, dialoogi süvendada, nagu Süüria konflikt ning äh, terrorismivastane võitlus. tolliliidu tugevdamise juurde tulles me leiame, et moderniseerimine toob kasu mõlemale poolele, nii Euroopa Liidule kui Türgile, olgugi et mõistame, et nõukogu tegelikult on valmis alustama seda protsessi alles siis, kui poliitilised tingimused seda lubavad. ehk siis meie suhetes edusammud on võimalikud ainult siis, kui Türgi on valmis omalt poolt pingutama ning jätkama heanaaberlike suhetega kõikide meie liikmesriikidega, suur aitäh! Thank you, Mr Popovski! aitäh, härra Popovski! ja härra Fjellesen, palun lõpetuseks! suur aitäh, härra esimees, lugupeetud liikmetel, lühidalt, ma ei tahaks üle korrata seda, mis härra Popovski ütles. Euroopa Liidu välisteenistus täielikult jagab komisjoni arusaama olukorrast Türgist ning meie suhetest. raportööri töö on suurepärane ja selgelt tuleb välja sealt, et on tõsiseid murevaldkondi Türgi olukorras eriti mis puudutab põhiõigustest kinnipidamist ning justiitssüsteemi sõltumatust. nagu kõrgema esindaja ise ütle-, äh, nagu te, siin öeldi, kõrge esindaja ning äh, volinik Haan lähevad Türgisse ning arutavad neid küsimusi poliitilise kõrgetasemelise dialoogi raames. Nad samuti arutavad äh, muid olulisi teemasid, mis on tähtsad Euroopa Liidu ning Türgi jaoks ja kus meie koostöö laabub endiselt hästi, muuhulgas paljudes välispoliitika küsimustes Türgi on tohutult tähtis naaber Euroopa Liidu jaoks, meie lähedane partner ning võtmetähtsusega mängija kogu regioonis, mis on strateegilise tähtsusega Euroopa Liidu jaoks. sellest tulenevalt on esmatähtis, et me jätkaksime dialoogi Türgiga, jätka, jätaksime kõik kommunikatsioonikanalid avatuks, töötaksime selle nimel, et üle saada oma erimeelsutest ning üritaksime leida ühiseid lahendusi esmatähtis on see, et põhiõiguste küsimustes Türgis saavutatakse edu. kodanikuühiskond Türgis nõuab meiepoolset ähm, sekkumist ning äh, neil on vaja samuti rahalist toetust. sellest tulenevalt tunneme suurt muri ka nagu komisjongi selle üle, et äh, IBAS on tehtud kärbete ettepanek, see võib õõnestada meie poliitiliste eesmärkide saavutamist Türgis ja kokkuvõtteks tahaksin ütelda, et ootame tihedat koostööd raporti küsimustes edasi, edaspidi, aitäh. suur aitäh, härra Fjellson. ja nüüd Kati Piiri. kas saaksite paari minutiga kokku võtta, palun? poolteist härra Brokile, jah? hästi, siis aitäh kolleegidele elava arutelu eest kahjuks äh, oli arutelu nüüd teistsugune kui viis aastat tagasi, mitte sellepärast, et äh, meie mõtted oleksid muutunud, aga olukord Türgis on muutunud ja seda kajastas ka tänane arutelu. ma tulen nüüd kolleegide, äh, võtan kolleegidega ühendust, kellel oli täpsemaid küsimusi, sellepärast et aega ei ole, aga tahaksin peatuda kahe küsimuse. esiteks, ja nõustun siin, mina ei toeta seda, et meil oleksid ainult kaubanduslikud suhted Türgiga et siin räägitakse avatusest raportist ning äh, kaubandusliidust. kui te arvate, et ma pean silmas selle all kaubandussuhteid ja väärtusi äh, silmas ei pea, siis te ei ole õigesti mõistnud seda raportit ja see ei ole kindlasti see, mida ma üritasin edastada samuti kõik kolleegid, kes rääkisid sellest, kas me peaksime või mitte peatama liitumisvahendite kasutamise ametlikult. ma nõustun tegelikult sellega, ma pole kohtunud mitte kellegagi Türgist, kes oleks soovinud, et peatataks need vahendid. ei kodanikuühiskond, opositsioon ega ka ametiühingud ega keegi teine. kuidas siis nii, et see siin raportis on? ma arvan, et see on seotud pigem Euroopa Liidu usaldusväärsusega kui me tahame, et meid tõsiselt võetakse ja ma usun, et äh, see peaks nii olema, kui me räägime liitumise üle läbi ühe riigiga, siis meil peaksid olema selged punased jooned ja neist on üle astutud. meil on väga erinevad ideoloogilised arvamused siin parlamendis, osad meist juba kümme aastat tagasi ütlesid, et nad ei taha kunagi Türgit siia. mina isiklikult olen alati arvanud, et Türgi kuulub Euroopasse, aga ma hindan valitsuse tegevust valitsuse poliitika järgi. seda tehes jõudsingi nii kaugele, et tuleks peatada liitumiseelsed läbirääkimised. ja lõpetuseks, sest olen juba üle kahe minuti rääkinud, kui me mitte midagi ei tee, nagu mõned ütlevad, te ütlete, et ärge seda tehke, ärge, ärge toda tehke, mitte tolliliitu, mitte seda, kuidas see kõik siis meid aitab? kuidas see aitab meil saavutada stabiilsemat majanduslikult ja demokraatlikumat Türgit ning kuidas see Türgit aitab? seega ma olen valmis strateegia üle arutama siin parlamendis, aga me peame ikkagi üle saama sellest, kus me midagi teha ei taha, sellepärast et asjad ei näe head välja. igastahes ootan debatte. aitäh, Kati Piirik. head kolleegid, muudatuste ettepanekute esitamise tähtaeg on äh, üks, kell üksteist, äh, üksteist äh, detsember ja kuna oleme siin ütelnud, et tegemist on jõulupuuga, siis ainult need muudatusettepanekud lähevad sisse, mis puudutavad äh, Türgi ja Euroopa Liidu läbirääkimisi, nende peatumist. nii et mingit jõulupuud me ei tee siin. kuusteist, seitseteist nüüd Need äh, lähevad äh, koos arutelule, sellepärast et tegemist on kahe õigusloomulise küsimusega, kus libe on juhtlõng käes, esiteks piirihalduse ja viisade rahastamisvahendi loomine integreeritud piirihalduse fondi osana. raportööriks on siin Eduard Kukan ja teine on varjupaiga ja rändefondi loomine ja raportööriks Anders Vistisen mõlemas küsimuses on oluline, et me lähtuksime välismõõtmest, sellepärast et libe tegeleb sisemõõtmega. muudatusettepanekute esimese tähtaeg oli üheksas november, kümnendal detsembril leiab aset hääletus ning nüüd annan sõna raportööridele selleks, et nad saaksid oma seisukohti väljendada ja kommenteerida ka muudatusettepanekuid, mis kolleegid on saatnud, saatnud. Edward Kukan, palun. suur tänu, härra esimees siis tahaksin tänada kolleege, kes esitasid muudatusettepanekuid määrusesse. kõigepealt paari sõnaga sellest, kuidas lähenesin raporti projektile. ma toetan komisjoni ettepanekut ja siin on vaid minimaalsed parandused komisjoni ettepanekusse selleks, et tugevdada finantsraamistikku, et piirihalduse eh, tõhusus tagada. kindlasti see panustab eh, rändepoliitikasse ka järgmises MFF-is. ma tervitan seda, et siin on suurenenud eh, rahalised vahendid ning et on ka suurem paindlikkus, mis aitab kindlasti seda, et hakkama saada väljakutsetega piirihalduse valdkonnas ja seda ka tõhusamalt. ühtlasi ma usun, et erilist tähelepanu äh, tuleb pöörata selleks, et tagada sidusus ja sünergia käesoleva instrumendi ning äh, igasuguste teiste rahaliste vahendite vahel, mis puudutavad samuti piirihaldust ja viisasid, olgu see siis äh, ükskõik milliste fondide kaudu, millel on väline mõõde. ja ka näiteks varjupaiga ja rändefondi kaudu. paar kommentaari muudatusettepanekute kohta mis siia esitati, nagu ma ütlesin, siis määrus on osa rändepoliitika raamistikust, sinna alla käivad, käib ka piirihaldus ja peaks tagama Euroopa Liidu välispiiridel kõrgetasemelise turvalisuse. nüüd, mis puudutab liikmesriikide rolli, siis neile peab jätma piisavalt paindlikkust. nii äh, saavad nad oma võimekust täiendada, kus vaja ja samal ajal oleks vaja tugevdatud koostööd liikmesriikide vahel, see on võtmetähtsusega selleks, et piirihaldus hästi toimiks. kokku oli sada viiskümmend seitse muudatusettepanekut äh, siin raportis, mõned neist soovivad midagi kustutada, näiteks mis puudutab ähm, hotspotide järk-järgulist kaotamist ja nii edasi, neid me toetada ei saa. meil oleks vaja tagada ikkagi instrumentide vaheline sünergia ma ei saa ka toetada kustutust, mis puudutab kolmandate riikide panust fondi ning äh, rahaliste vahendite ümbermängimist, küll aga toetan ma neid muudatusettepanekuid, mis, mille eesmärk on Euroopa Parlamendi poolse kontrolli õiguse äh, suurendamine, aitäh! suur tänu Edward Kukanile, härra Vistisen, palun! suur aitäh, lugupeetud raportöör, variraportöörid. meie tervitame seda, et on suuremad vahendid varjupaiga rändefondi loomiseks ja ühtlasi ka selleks, et hakkama saada paremini rändealaste väljakutsetega. siin on prioritiseeritud vahendeid, mis puudutavad just ebaseaduslikku rännet ja eriti tagasisaatmisi muudatusettepanekud puudutavad ka seda, et tuleb keskenduda ka arengualasele koostööle mit-, Euroopa Liitu mittekuuluvate riikidega ning luua ka tagasivõtukeskused. muudatusettepanek number üheksa, siin on ettepanek, et oleks asjakohane rahalise rahast-, rahalis-, rahastamise tasand, ja et ka kaotada erinevad faktorid, mis tõmbavad inimesi Euroopa Liitu ligi ning ühtlasi tegeleda inimkaubitsejate probleemiga. muudatusettepanek viis ütleb, et kui mingisugune MTÜ on kaasatud sellisesse tegevusse, siis nemad mingisugust toetust ei saa. edasi, solidaarsuse põhimõte ei saa olla olulisem kui liikmesriikide suveräänsus ning seeläbi ei saa ära määrata vastuvõtu äh, kvoote vastavalt artiklile seitsekümmend üheksa aluslepingus. ootan huviga koostööd variraportööridega ja ootan huviga arutelu, mis meid ees ootab. Thank you, Anders Vistisen. suur aitäh Anders Vistisen, mul on kaks äh, sõnavõtusoovi, kaks variraportööri, kõigepealt Elmar Brokk ja siis kolleeg Funtsulika. suur aitäh! suur aitäh, tahaksin rääkida teile Rahvapartei seisukohtadest, mis puudutab varjupaiga rändefondi ja me tervitame selle loomist, me tervitame siis komisjoni ettepanekut täpsemalt kui ma kuulasin siin Türgi arutelu, siis peaks tegelikult äh, nentima, et Türgi on äh, võtnud vastu kolm korda rohkem, kolm korda rohkem ränd-, sisserändajaid kui, äh, kui Euroopa Liit, nii et äh, sellega peab ka arvestama, kui me tur-, Türgist siin räägime. nüüd nii palju siis sellest. nüüd komisjoni ettepanek on äh, väga ajakohane, see on ka vajalik. on vaja reageerida suurele äh, sisserändajate sissevoolule Euroopa Liitu. Euroopa Liit peab äh, täitma oma kohustusi me peame võimaldama ka nende inimeste tagasisaatmisi, kellel ei ole õigust siia jääda, on vaja kontrolli alla saada ebaseadusliku rände kontrollimatu vool. nüüd lahendused on vaja leida nendes valdkondades rahvapartei arvates tuleb siin leida tasakaal varjupaiga sisse seadusliku rände ning ebaseadusliku rände vahel. nii saame me hakkama tänapäevaste rändealaste väljakutsetega. nüüd Rahvapartei leiab, et Euroopa Liidus tugineb meie ühiskond väärtustele, selle üle saame me ka uhked olla, nii et peame ka vastavalt tegutsema, nii et äh, me ei pea mitte tegema ainult seda, mida on vaja teha, vaid et me peame suutma olla oma väärtuste kõrgustel. üks nendest väärtustest on solidaarsus, solidaarsus inimestega väljaspool Euroopa Liiduga, ehk siis see tähendab seda, et me peame võitlema rände põhjustega, aga samal ajal ka solidaarsus äh, inimestega siin. solidaarsus koormuse jagamise osas peab jääma endiselt Euroopa Liidu juhtivaks poliitikaks. nüüd siis meie muudatusettepanekute juurde, me peame soodustama koostööd kolmandate riikidega, me peame koordineerima oma tegevust erinevate ähm, institutsioonidega, peame tegema koostööd selleks, et rändekokkulepeteni jõudma ka meie partneritega, tuleb teha rohkem, et võidelda inimkaubitsemise vastu, mis on kohutav tragöödia, mis tekitab tohutuid kannatusi. nii et lõppkokkuvõttes meie Rahvaparteis toetame seda ettepanekut ja ootame ka konstruktiivset koostööd teiste poliitiliste fraktsioonidega, suur aitäh! Thank you, Emma Borg Now.... suur aitäh! härra Funtsuliga, palun. suur tänu, härra esimees, kallid kolleegid. kõigepealt variraportöörina tahaksin õnnitleda härra Kukanit suurepärase töö eest, mis ta on juba ära teinud. ma olen äh, lugenud tema ettepanekud läbi komisjoni ettepaneku kohta ja ma usun, et muudatusettepanekud üks ja kaks on väga heas tasakaalus, küll aga mis puudutab kolmandat muudatusettepanekut, Pole ma päris kindel, sest et siin on pakutud välja äh, tähtaeg, kui see määrus siis enam ei äh, kohalduks, nii et äh, me peame vaatama, kas Ahveti komisjonil on selline pädevus ja võib-olla tuleks siis siin libe raportööriga tegevust koordineerida. viimaste aastate jooksul on võetud kasutusele mitmed meetmed selleks, et tagada tugevad välispiirid. integreeritud piirihalduse fondi loomine järgmise MFF-i raames tundub vägagi asjasse puutuv. see instrument tagab, et liikmesriigid suudavad võimalikult tõhusalt hallata rändevoogusid ja saavad hakkama väljakutsetega, mis nende ees seisavad ja seega meie usume, et tegemist on solidaarsuse instrumendiga ja me toetame seda, küll aga arvame me, et Euroopa Liidu rahaline toetus peab olema äh, selline, mis vastaks liikmesriikide vajadusele, siin on siis äh, muudatusettepanekud kolmteist ja viisteist, meil on vaja välispiire tõhusamalt kaitsta, seda kasutades kõiki olemasolevaid vahendeid, samas aga tuleb pidada kinni põhiõigustest ka need peavad olema siis äh, piirihalduses äh, osa. tuleb ka tõsta teadlikkust ja korraldada koolitusprogramme põhi- ja inimõiguste kohta. muudatusettepanek üheksakümmend kaks. ühtlasi on tähtis see, et Euroopa Parlament oleks alasti teadlik erinevatest tegevustest kolmandate riigite suhtes ning äh, lõpparuanded peavad sisaldama sellekohast informatsiooni. see on äh, muudatusettepanek sada seitseteist, suur aitäh, härra esimees, suur aitäh raportöörile ja ootan huviga viljakat koostööd selles väga olulises teemas, tänan. suur tänu ja härra Lopes, palun. suur tänu, härra esimees, mina viitan siis äh, arvamusele, mis puudutab varjupaiga ja rändefondi loomist. kõigepealt raportööri arvamus. ma ei ütleks, et fraktsioonina me ei toeta seda arvamust, aga me lihtsalt ütleme, et see läheb kaugemale, kaugemale meie rahvusvahelistest kohustustest ja see ei lähtu ka meie kohustustest inimõiguste kaitsmise osas ja varjupaiga osas, nii et põhimõtteliselt me ei nõustu nende muudatusettepanekutega, mitte ühegagi neist. ja miks siis nii? sest et põhimõtteliselt see ettepanek seob arengu ja äh, rändealase koostöö ning tagasisaatmise kolmandatesse riikidesse. nii et arenguabi ei saa sõltuda sellest, millised huvid on siin kellelgi selleks, et inimesed tagasi saata, ei mingisuguseid seoseid ei taha siin olla ka rändega, ühtlasi me ei ole nõus sellega, et vähendada äh, fondi vahendeid, mis on suunatud varjupaiga ja rände teemade jaoks. tegemist on varjupaiga ja rändefond, aga samal ajal kasutatakse äh, neid vahendeid selleks, et võidelda ebaseadusliku rände vastu, mis on täiesti teistsugune asi. edasi MTÜ-de teema, kes on koha peal töötanud viimastel aastatel, eriti käesoleval aastal ja need MTÜ-d, kes on saanud veel, on olnud Sahharovi auhinna äh, kandidaatideks, äh, siis ei saa aru, kuidas neil siin see suhtumine on muutunud. edasi, mis puudutab ähm, ka pardale mineku platvorme, millest on räägitud mitmeid kordi. jah, ma ei hakka sellesse nüüd laskuma, aga meie arvates on need küll väga vastuolulised äh, ettepanekud nüüd. millised on meie ettepanekud fraktsioonina, kõigepealt see, et tuleb siia võtta sisse integratsiooni aspekt, kui me räägime rändest, siis just nimelt lõimumine on kõige olulisem aspekt ka kahe tuhande kolmekümnenda aasta öö, äh, programm, edasi võrdõiguslikkus ja teised olulised aspektid, samuti see, et tuleb alati kinni pidada rahvusvahelisest õiguses, eriti, õigusest, eriti just varjupaiga saamise osas, see, et me võitleme igatepidi vägivalla vastu, viitame sellele, millised kohustused meil on tulenevalt Genfi konventsioonist, mainime ka rändevoogude põhjuseid ja päritoluriikide arengust räägime ja mitte siis nii-öelda nagu vastutasuks, vaid ikkagi sellest, et see oleks meie eesmärgiks samuti käesoleval sajandil. kindlasti see, et tuleb õiglaselt, solidaarselt, võrdselt ja vastutust jagades ähm, sisserändajate jaid jagada liikmesriikide peale, jah, me saame aru, et see on väga keeruline ja tekitab ka äh, probleeme aga nendega tuleb lihtsalt kuidagi hakkama saada ja seda teha siis vastutust ja solidaarsust, vastutust jagades ja solidaarsust üles näidates. nii et põhimõtteliselt äh, üritame siis oma nägemuse siia sisse tuua, ei oska öelda, kas äh, see, selle osas me ka kokkuleppele jõuame, peab ütlema, et me oleme siit üsna kaugel, aga meil oleks vaja ikkagi äh, ettepanekut, mis oleks väärikas, mitmetasandiline, mis võtaks arvesse seda, et probleeme loomulikult on, kuid mis pakuks ka tegelikke lahendusi ja kindlasti me ei peaks rääkima varjupaiga ja rändefondi arvamuses mingisugustest hoiatustest rände, sisserändajate teemal või, või muust sarnasest. tänan. Thank you, kolleeg. Mr Lopez. suur tänu kas on veel sõnavõtusoove? Edward, you are still here. nii, Edward, sa oled veel siin, kas sa tahad ise midagi öelda? niisiis, hääletus kuuendal detsembril Ahvetis. ja kui rohkem midagi lisada ei ole, siis on meie koosolek hetkeks lõppenud ja läh-, jätkame kell